theory for Turkey? Um, so um, let's uh, let's start. Let alustagem, ärgem raisakem aega ja esimene päevakorrapunkt on Ahveti delegatsioon Ankarasse Türgis eelmisel nädalal, kuueteistkümnendast kaheksateistkümnenda märtsini ja kõigepealt palun härra Predat, et ta võtaks sõna siis Kati Piiri. proua äh,, härra Preda, palun kõigepealt. meil on vaja kolme delegatsiooni visiidi kohta anda aru ja meil on aega maksimaalselt tund, nii et umbes kakskümmend minutit delega-, tegelikult vähem kui kakskümmend minutit iga visiidi kohta, palun. aitäh ma äh, lühidalt räägin meie väliskomisjoni delegatsiooni visiidist. tegemist oli delegatsiooniga, mida juhtis Elmar Brokk, ta ei ole siin ise ja seetõttu ta palus, et mina sellest räägiks. Does it work? Do you have the translation? Okay kõneleja küsib, kas on olemas tõlge. okei. Euh, donc euh, la délégation euh, euh, comprenait des membres des quatre delegatsiooni kuulusid kolm, nelja, kolme suure fraktsiooni liikmed äh, Ehm, Rahvapartei sotsialistid, äh, liberaalid ja EKRE, nii, meil oli kolmkümmend liiget, äh, Nechmi Ali, äh, härra Bashir, Bashir sotsialistidest, Kati Piiri, Kati Piiri on meie Türgi raportöör, Rahvaparteist lisaks härra Brokile ja minu, minule oli delegatsioonis äh, proua Sommer, kes on varuraportöör ja härra Manolis Kefajoannis, kes on Türgi äh, delegatsiooni parlam-, äh, aseesimees meil olid äh, teisipäeval ja kolmapäeval kohtumised, meil olid väga, meil oli väga tihe päevakord, kohtumised toimusid äh, paljude ministritega, majandusministri ja justiitsministri ja ka Euroopa asjade ministriga, kes on ka Türgi pealäbirääkija. ja meid äh, võttis vastu ka peaminister Davutoglu ja ka president Erdogan ja meil olid ka kohtumised parlamendis esindatud poliitiliste parteide esindajatega ja loomulikult oli meil võimalus loomulikult oli meil võimalus äh, ka pikalt äh, vestelda ajakirjanikega ja ähm, ülikoolide esindajatega ning ähm, kohal oli ka ähm, äh, parteide esindajad ning ma võin kinnitada, et arutelu oli väga elav ning lühidalt räägin küsimustest, mis me, mida me käsitlesime mul on siin ka esmalt me arutasime läbirääkimiste peatükke ning äh, selgitasime meie seisukohti, mis seonduvad läbirääkimiste kuluga ja ja meie Türgi kolleegidega rääkisime ka võimalusest, et avatakse teisi peatükke tohti, toodi ka näiteid nende peatükkide kohta, näiteks äh, tsiteeriti äh, peatüki kakskümmend neli ja peatüki kolmkümmend üks, mis puudutab välisasju ja julgeolekuküsimusi. ning äh, teine väga oluline aruteluteema, TTIP läbirääkimised Türgi pool ei olnud väga rahul sellega, et nad ei tea, kuidas need läbirääkimised kulgevad ning selles kontekstis me erinevate osapooltega, nii ministeeriumide esindajatega kui ka parteide esindajatega rääkisime tolliliidu ümberkorraldamisest, tolliliit on juba ähm, tolliliidu õigusaktid on ju juba üsna vanad ja neid võiks uuendada ning kolmas oluline teema energeetika pärast Nabucco projekti äh, luhtumist, äh, mille üle türklased olid äh, üsna kurvad, arutasime edasist koostööd Kesk-Aasia ja Euroopa partnerite vahel. me võtsime teadmiseks Türgi ametiasutuste kavatsuse teha meiega koostööd selles valdkonnas neljas teema puudutas äh, suhteid Armeeniaga, nagu te teate, kaks tuhat viisteist on väga eriline aasta ähm, seoses äh, Armeenia ja Türgi suhetega ning äh, me arutasime kõigi vestluspartneritega seda, kuidas mälestada neid sündmusi ning ma olen veendunud, et äh, aprillikuus toimuv arutelu võimaldab meil äh, väärikalt ja vastutustundlikult äh, seda väga tundlikku teemat käsitleda. viies mm, punkt, suhted Venemaaga, meie erinevad äh, seisukohad, mis puudutavad sanktsioone Venemaa suhtes. Türgi osapooled andsid meile teada, et neile oleks meeldinud, kui nendega oleks eelnevalt konsulteeritud enne Venemaa vastaste sanktsioonide vastuvõtmist. ning see kuues teema Küpros, ma sellest väga palju ei tahaks rääkida, kuna seda on parlamendis nii palju arutatud, et ei olegi vaja siin üle korrata, et milline on meie fraktsioonide seisukoht ja milline on Ankara seisukoht. ning väga kiiresti räägiks muudest teemadest, mis on seotud äh, Türgi režiimiga. Ähm, seda küsimust äh, tõstatati meie mõttevahetuses korduvalt äh, ja mm, räägiti ka sellest, et võiks pärast valimisi tulla muutusi, et võiks olla ka äh, referendum või, või muutused võiksid tulla parlamendist. see on, see kõik selgub pärast valimisi ning veel üks eriline küsimus, valimiste küsimus. ja see, et valimiskünnis on kümme protsenti, mis on kõige kõrgem Euroopa Nõukogus esindatud riikide hulgas ning sellega seoses olin ka väga oluline küsimus, nimelt kurdide esindatus. nagu te teate, kurdid parteid on otsustanud äh, järgnevatel äh, valimistel osaleda parteina ja nende esindajad said eelmistel valimistel väga Ehm, hea tulemuse, peaaegu kaheksa protsenti, nii et nad on nüüd mures, et võib-olla järgmistel valimistel nad ei, neil siiski ei õnnestu valimiskünnist ületada ning me arutasime ka pressivabaduse ja üldise väljendusvabaduse küsimusi. me korduvalt tõstatasime erinevate äh, vee, erinevate veebilehekülgede blokeerimise teema, Äh, rohkem kui kuuskümmend seitse tuhat veebilehekülge on äh, suletud ning me rääkisime ka ajakirjanike ja poliitikutega väljendusvabadusest ja ajakirjanike statuudi muutumisest äh, Türgis. ja nüüd annaks sõna kolleegile, mis seoses meie raportiga, mida koostab Kati Piiri ja mida me varsti hakkame hääletama. nii et äh, kui te lubate, siis ma annaks talle sõna. So Mrs Piiri. aitäh ja proua Piiri, palun järgmisena. Thank you very much, chair, thank you to my aitäh, aitäh ka kolleegile ma üritan mitte korrata neid küsimusi, mis juba tõstatati, vaid lisan teatud Äh, punktidele informatsiooni. alustades sealt, kus kolleeg lõpetas, on väga tähtis selle parlamendi jaoks kõik see, mis on seotud äh, põhiõiguste ja õigusriigi põhimõtetega. me oleme siin arvamuse vabaduse resolutsiooni vastu võtnud jaanuarikuus pärast seda, mis toimus detsembrikuus ja meil oli uus arutelu äh, viimaste sündmuste kohta Türgis ja see puudutas seda vastuolulist äh, julgeolekupaketti. seda praegusel hetkel ikka veel vaadatakse läbi parlamendis. pool artiklitest on vastu võetud äh, Äh, nii ühinenud opositsioon kui ka kodanikuühiskonna organisatsioonid on tõstatanud aga küsimuse, et miks on politseile nii suur võim antud ja miks kohtusüsteemist minnakse mööda. ja otse loomulikult meie tõstatasime selle küsimuse ka Türgi osapoolega. me oleme viimase viie aasta jooksul konstruktiivselt ja mis puudutab mind ka, jätkame seda tööd, et me ütleme, et meil on vaja tõsisemat dialoogi nendes küsimustes inimõiguste üle, põhivabaduste üle ja seda kõike oleks siis võimalik teha, kui me avame peatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli veel üks küsimus, mida me arutasime, on paremini struktureeritud kõrgetasemeline dialoog me oleme näinud, et välisküsimustes nii Türgi kui ka Euroopa Liit äh, suhtuvad sellesse, mis toimub äh, nii idas kui ka Türgi lõunapiiridel, et meil on vaja tõesti paremat dialoogi nendes küsimustes ja sama kehtib ka majanduse kohta. üks meie osapooltest üt-, ütles, et kui me küsisime, et mis struktureeritud dialoog siis praegu seal olemas on, siis ta ütles, et kord aastas pärast majandus- ja rahandusministrite kohtumist saab Türgi anda kümneminutilise tutvustuse selle kohta, see kõik on, mida siis tehakse selle dialoogi alal ja samal ajal me teame et, et seitsekümmend protsenti otseinvesteeringutest Türgisse tulevad Euroopa Liidust, nii et meil on vaja siin rohkem ära teha nagu kolleeg juba ütles, tolliliitu tuleb süvendada ja Türgil on muresid, et TTIP leping võib äh, mõjutada väga palju Türgi majandust, kui Euroopa Liit sellele alla kirjutab. nii et see oli ka küsimus, mis äh, tõstatati. energia ja viisavabaduse küsimused. kurdide küsimuses isegi kui me saame aru, et paljude jaoks arengud ei ole piisavalt kiired, on see siiski küsimus, mille puhul me kiidame valitsust, et on selle küsimusega hakatud tegelema, et kurdidele antakse rohkem õigusi. ning meie visiidi ajal ja Türgi partei HDP otsustas esimest korda nüüd valimiskampaaniat pidada. jah, kõheldakse küll, et kas see uus partei võib valimiskünnise, see on kümme protsenti ületada ja mis see tähendab valimisprotsessi ja ka rahuprotsessi jaoks siis, kui nad selle künnise siis kas ületavad või mitte ei ületa äh, kurdi partei HDP juht härra Demirtas ütles selgelt, et äh, ta ei ole valmis AKP-d toetama juhul, kui AKP saab absoluutse enamuse selleks, et meil oleks võimalik näiteks ka põhiseadust muuta, nii et minnakse üle parlamentaarselt süsteemilt üle presidentaalsele süsteemile, selleks et siis ka rahuprotsessiga edasi minna me mainisime muidugi ka põgenike küsimust, see on ka veel üks küsimustest, mida piisavalt ei tooda välja Euroopa Liidus. mõeldes ka sellele humanitaarabile, mida Türgi annab kahele miljonile Süüria põgenikule Türgis ja Euroopa Liit võiks siin olla solidaarsem ja rohkem panustada ja viimane punkt, ma arvan, et üks ähm, hea asi selle delegatsiooni visiidi puhul ei olnud mitte see, et meie saame isiklikult enda muredest rääkida, vaid et ka vastupidi, Türgi pool saab seda meile, nii et meie siis uurisime, et mis on need kõige suuremad probleemid nende jaoks. ja ikka ja jälle kuuleme me muidugi seda, et Türgi poole arvates liitumisläbirääkimised ei ole olnud õiglased, et ei lähtuta mitte sellest, millised on olnud edusammud, vaid mingitest poliitilistest põhjustest. nagu kolleegid mainisid, muretsetakse ka selle resolutsiooni pärast, mis, mille üle me aprillikuus hääletame, see puudutab Armeeniat ja viimane punkt, mis on midagi uut minu arvates, nimelt islamofoobia meile Türgi pool ütles väga selgelt, et palun vaadake, mis toimub äh, moslemi kogukondadega Euroopas. ja eriti selles osas, mis puudutab äh, äh, moslemi kogukonna diskrimineerimist. see on see, mida me kuulsime, et Türgi äh, Äh, partneritelt ja me ei rääkinud siis mitte ainult liitumisprotsessist, vaid üleüldiselt Euroopa Liidu Türgi suhetest. aitäh, ütleb härra esimees. härra Tännok, palun uh,. Well, aitäh selle sissejuhatuse eest, ma tahan tõstatada mõned küsimused ja ma mõtlen, et äkki mõni kolleegidest, kes Ankaras käis, saab nendele vastata, võib-olla siis hiljem kahepoolselt saame need küsimused läbi arutada. üks hämmastavamaid küsimusi rahvusvaheliselt on ikka veel see, et mis äh, leping on sõlmitud äh, Ankara ja ISISe vahel. on väga huvitav, et äh, kui nüüd Äh, Türgi sõjavägi natukene aega tagasi Kubaanes äh, Suleiman Salemani äh, päästjad, siis neil oli võimalik minna ISISe kontrolli all territooriumitele, ilma et neid oleks seal pea, kinni peetud, nii et on täiesti ilmselge, et mingisugused kokkulepped selle taga on. Küprose küsimus, kas te rääkisite meie resolutsioonist, mis puudutas äh, eksklusiivsest majandusalast ja seal Türgi valitsuse seisukohast, et Küprosel on võimalik äh, süsivesinikke kaevandada oma territoriaalvetetes, siis äh, Venemaa sanktsioonid, äh, Erdoğan ja Putin teevad väga tihedat koostööd, neil on väga sarnased suhtumised õigusriigi põhimõtetesse, arvamusevabadusse, inimõigustesse, aga Türgi on alati väitnud, et äh, et ta on solidaarne Aserbaidžaanis olevate Türgi vendadega, kui räägitakse Armeeniast, aga samal ajal ta nüüd tatari islamikogukonnaga ei tundu olevat väga solidaarne Krimmi poolsaarel. nii et eh, nemad on nüüd täiesti eksiili sattunud, nii et eh, mõeldes nüüd selle peale, et Armeenia genotsiidi sajas aastapäev eh, on kohe saabumas ja mina Ühendkuningriigis kavatsen neid mälestusüritusi läbi viia, siis ma tahaksin nüüd täpselt teada, et kuidas see õigustab seda, et ollakse ühelt poolt solidaarsed armeenlastega, aga teiselt poolt krimmitatarlastega mitte. ja veel üks küsimus, see puudutab PKK-d äh, ja seda, et ta on Euroopa Liidu terrorismi nime, terroristlike organisatsioonide nimekirjas Äh, ja me oleme kuulnud, et näiteks PKK on siin täiesti selgelt võitlemas ISISe vastu, nii et ma arvan, et me peaksime vaatama selle nimekirja üle ja ma tahan teada, et kas türklased muretsevad selle pärast, et PKK sellest nimekirjast maha võetakse. aitäh ja proua Lunatšek! aitäh! ISISe küsimus oli see küsimus, millega mina tahtsin tõstatada Äh, see, et kas te rääkisite sellest ja teine küsimus, mille kohta tahtsin informatsiooni saada. võib-olla ma ei ole kuulnud, aga kas te kohtusite ka ajakirjanike ja naisteorganisatsioonidega, sest ma arvan, et äh, nemad on ka suureks ohuks nii-öelda kaasaegsele Türgile, sest president Erdoğan rääkis ju ka väga palju naiste rollist ja sellest, et naised peaksid pühenduma perekonnale ja kogu seda lugu ja kõik need piirangud, mis on ajakirjanikele peale pandud ja need, kes on vanglas. härra von Palen, palun. ALDE fraktsiooni nimel tahaksin rohkem teada saada selle kohta, kuidas need türklased, kellega te kohtusite, näevad suhted Euroopa Liiduga mõned meist on äh, Türgi esindajatega kohtunud ja lugenud ka ajakirjandusest, et äh, Türgi on vähem huvitatud tõelistest läbirääkimistest ka sellepärast, et äh, neil on probleeme arvamusevabaduse ja muude küsimustega, et kas te võiksite natukene rääkida, et millised on siis tegelikult Türgi huvid Euroopa Liidu liikmesuse suhtes? okei okay,, thank you very much! aitäh! nüüd on meil terve rida küsimusi ja paluks nüüd neile lühikesi vastuseid. härra Preda teeb alguse ja siis Kati Piiri saab jätkata. suur tänu! alustan kõigepealt selle küsimusega, mis tuli proua Lunatšekilt, sest tema fraktsioon ei olnud meie delegatsioonis kohal teised liberaalid ja EPP, EPP-d olid seal olemas, nii et seetõttu saan, vastan kõigepealt tema küsimusele. mis puudutab nüüd äh, ühingud erinevate vabaühendustega äh, kohtumisi äh, ja naisteühingutega kohtumisi, siis meil ei olnud nendega kohtumisi paraku. meil jäi olemata ka peaombudsmaniga kohtumine see oli, ei olnud poliitiline otsus, vaid oli rohkem organisatoorne probleem, naiste eh, organisatsioonid eh, meil oli siis poliitiliste osapooltega dialoogid, meil oli väga eh, elav dialoog, ma nägin seda ja samuti ka ajakirjanikega, kes olid üheskoos, ühes debatti koondatud ja tahaksin teile kinnitada, et äh, jah, ajakirjanikud äh, räägivad, et on piirangud olemas, et nad on haavatavas olukorras ja veelgi enam, väljendusvabadus on ohus äh, ja muud küsimused. Nad rääkisid nendest piirangutest, sellest, et ning äh, meile toodi välja siis poliitikute poolt hoopis väited, et mingit piir-, väljendusvabaduse piirangut ei ole ja toodi välja statistilisi andmeid ja, ja mitte ainult äh, AKP, vaid ka teised rääkisid sellel väga tundlikul teemal. ja mis puudutab äh, Van Baleni küsimust, siis ma oleksin juba kõik esimeses sõnavõtus pidanud seda küsimust käsitlema milline siis oli see meie kõnelejad, vastaskõnelejate tonaalsus, nad olid väga positiivselt meelestatud läbirääkimiste osas. Nad kõik äh, viitasid äh, viimaseid uurimis, äh, uurimusi, mm, kus tuli välja siis suur üllatusmoment, et selles osas, kuidas on need läbirääkimised minemas ja nad rääkisid, et samuti ka Euroopa Liidu poliitikute osas on positiivsed äh, seisukohad. ja nagu ma juba oma esimeses sõnavõtus ütlesin, räägiti, et läbirääkimiste peatükid äh, peavad, äh, läbirääkimised peavad avanema uuesti ja mis ütles siis härra Tännok, kõik need küsimused, mis ta esitas, ISIS, PKK, ning samuti konflikt, mis meil on praegu Küprose erimajandustsoonis ning kindlasti teie kolleeg annab teile üksikasjalikku infot äh, nende äh, küsimuste osas, aga meie kindlasti kaitsesime oma seisukohti, mille parlament on vastu võtnud, meil on olnud kolm resolutsiooni, mis me oleme võtnud vastu oma ametiaja algusest äh, saadik ja kaks tuhat üheksa kuni kaks tuhat neliteist võtsime kol-, kaks resolutsiooni vastu Türgi kohta, kaks resolutsiooni kahe tuhande neljateistkümnendast aastast alates on siis veel üks juures, nii et meil on juba siiamaani olemas kolm resolutsiooni Türgi kohta, kus me kaitseme oma seisukohti ning äh, ehk siis äh, proua Kati Piiri saab ka lisainformatsiooni teie küsimuste kohta anda. aitäh, proua Piiri, palun! Uh... aitäh! mis puudutab Küprost ja seda erimajandustsooni siis lisaks äh, välisdelegatsioonile, välisasja delegatsioonina oli meil pärast kahepäevane kohtumine KPC-ga ja see oli meie jaoks ka põhiküsimus, me tõstatasime seda ka Ahveti delegatsiooniga, seda küsimust ja lõppude lõpuks me ju kõik tahame seda, et äh, Küpros saaks tagasi läbirääkimislaua taha ja kui me vaatame seda küsimust, siis võib-olla aprillis avaneb selleks võimalus, äh, kus äh, Türgi on äh, siis välja andnud äh, oma piirangud, mis saavad siis äh, lõpule võib-olla seitsmendal, kaheksandal aprillil ning samuti ka igasuguste ettevõtete uuringud saavad ka lõppema, mis siis seal Küprose lõunaosas toimuvad, nii et võib-olla siis järgnevatel kuudel saavad kaks osapoolt uuesti läbirääkimiste laua taha ja seda küsimust me arutasime. Venemaa sanktsioonid, mõistagi me käsitlesime seda ning siin parlamendis oleme olnud olnud selgel seisukohal, et on väga oluline, et ka kandidaatriigid oleksid kooskõlas sellises olulises välis- ja julgeolekupoliitika küsimuses. ma pean aga ütlema, et ma pean au andma vähemalt Türgi poolele, kuigi ma olen ka teiega nõus, aga ka mina tahaksin, et Türgi oleks aktiivsem. et ta toetaks meid rohkem eelmisel reedel käis president Ergo, Erdogan Ukrainas, ta kuulutas selle juba siis välja, kui ta meiega kohtus ja väga selgelt öeldi välja tatari, eh, siis Krimmi tatarlaste küsimuse osas ja näidati solidaarsust Ukraina eh, suveräänsusele ja samamoodi hääletas Türgi ka ÜRO-s, kui hääletati siis selles osas, kas mõista hukka Krimmi ebaseaduslik annekteerimine, siis Türgi hääletas seal koos Euroopa Liiduga, aga ma olen nõus sellega, et äh, siin on veel arenguruumi. Armeenia küsimus. võib ju ette kujutada, millised olid need murepunktid äh, Türgi poolel, missugused olid meie sõnavõtud, aga oluline on öelda, taaskord tegemist on teemaga, kus väga paljud meist tahaksid näha suuremaid samme, aga ei saa eitada, et viimaste aastate jooksul on nüüd esimest korda kätte jõudnud hetk, kus Türgis on midagi ette võetud selles osas, et on üldse hakatud seda asja arutama. et on hakatud korraldama seminare Türgi eri linnades, ajaloolased, akadeemikud arutavad seda teemat ja on ka tuldud välja esimeste avaldustega, mida ei ole varasematel aastatel toimunud eh, ei par-, siis presidendi ega ka peaministri poolt. mis puudutab PKK küsimust ja seda, kas me arutasime neid eh, Euroopa Liidu terroristide nimekirjast maha võtta, seda küsimust me ei tõstatanud, sest see ei ei ole tegelikult meie parlamendi enamuse äh, seisukoht äh, ja ega ka Türgi ei tegelenud äh, selle küsimusega ja tõstatanud seda, sest neile tundus, et see ei ole Euroopa Liidus praegu ka e-, prioriteet nimekirjas. on vaja ümberasustamisprotsessiga edasi minna, PKK loodab sel kevadel kohtuda selleks, et arutada, arutada siis relvade mahapanemist, võib-olla see kõik hakkab tekkima, aga praegusel hetkel ei ole see debatt, mis mis siis Euroopa Liidus toimuks väga aktiivselt ega ka Türgis endas. proua Lunatšek, jah, mõistagi me kohtusime ajakirjanikega meil oli ka kahepoolseid kohtumisi ombudsmaniga, kes neid küsimusi äh, tõstatas, ma tean, et väga paljud inimesed äh, KBC äh, koosolek kohtumise ajal, mis pärast Ahveti kohtumisi toimus, seal me rääkisime küsimustest naisteorganisatsiooniga, meediapiirangud oli küsimus, mida väga paljudes debattides tõstatati. ma kohtusin kolme ajakirjanikuga, üks neist oli valitsusemeelne, üks oli siis Üriatist, inglise keele baasil olev ajaleht, te teate, et Türgis on olemas kolm eri lugejate gruppi, nii et meil oli võimalus arutada kõike seda, mis Türgis toimub ja ma pean ütlema, me tõstatasime ka oma purepunktid. härra Van Palen, kuidas Türgi näeb oma suhteid Euroopa Liiduga võib-olla mõnda siin üllatab see, aga minu jaoks kui ma vaatan neid kõrgetasemelisi programme ja kuulates mitte ainult valitsuse esindajad, vaid ka kõiki opositsiooniparteisid, ma näen, et Nende jaoks äh, näeb, on see Euroopa Liidu ühinemisprotsess nende äh, tegevuse prioriteetide hulka. ja kui me rääkisime ka teistega kõrgetasemelise strukturaalse dialoogi, siis ka seal öeldi, et äh, läbirääkimisprotsesse ei tohiks mitte kuidagi asendada ja me näeme et, et viiskümmend neli protsenti Türgi rahvastikust on selle poolt, et minna edasi eh, läbirääkimistega Euroopa Liiduga ja noorte hulgas on see protsent on eh, lausa kaks kolmandikku siis. ja eh, tegelikult on skeptitsism üsna suur selles osas, kas Türgi kunagi Euroopa Liidu liikmeks saab, sest seda ei nähta eriti tõsiseltvõetavana ning loodetavasti koos härra Predaga vastasime kõikidele küsimustele aitäh, meil on veel kaks kolleegi, kes tahaksid küsimusi esitada. Maria Ljõõ, palun. aitäh, härra esimees. kõigepealt ma tahaksin õnnitleda delegatsiooni eh, tehtud töö eest ja härra Predat tahaksin tänada, kes oli siis delegatsiooni esindaja ja nende küsimuste eest, mis puudutasid otseselt Türgi ja Euroopa Liidu suhteid Te esitasite selle tundliku küsimuse väga hästi, aga oleks võib-olla huvitav teada, millised olid täpsed reaktsioonid teie vastaspoole poolt teie esitatud küsimustele. ma tean, et Te esitasite head küsimused, mis vastavad meie seisukohta, aga meil oleks huvitavam näha seda, kuidas reageerisid siis need inimesed teie küsimustele, nagu te kirjeldasite seda ajakirjanike puhul. võib-olla täna ei ole selleks veel aega, aga ehk oleks meil vaja sellist dokumenti, mis aitaks meil paremini mõista, kuidas Türgis äh, vastutavad isikud mõistavad ja ametiasutused mõistavad äh, meie äh, tegevust ja võib-olla see aitaks meil ka tulevikus oma suhteid paremini ja tegevust paremini koordineerida. härra Bashir, palun. härra esimees kuna mina käisin ka selle delegatsiooniga koos, tahaksin lugeda ette väikese avalduse, mis mina täheldasin külaskäigul. vaatamata sellele, et meil ei olnud ühtset mõistmist, on Euroopa Liit äh, juba kümneid, aastakümneid äh, Türgiga omanud pikaajalisi suhteid, mis on olnud väga kasulik miljonitele kodanikele mõlemal, äh, mõlemas siis vastaspooles. Türgi on meie import-ekspordpartner Euroopa Liidu jaoks ja seal on olnud viimase kümne jooksul väga suur majanduslik, majandustõus mida paraku Euroopa Liidu osad liikmesriigid saavad ainult äh, unes näha, aga sellele vaatamata eelistavad mõned keskenduda negatiivsetele külgedele, samas kui mina leian, et positiivsetele külgedele ei pöörata tähelepanu. samas kui Türgi peab tagama seda, et äh, tasakaalu kontrollisüsteemid oleksid hästi paigas ning et äh, sõnavabadus oleks tagatud, peame teiselt poolt tõstma esile positiivsed küljed ja ja edusammud väga suuri samme on võetud vastu lepitusmenetluses kurdidega, kaks miljonit põgenikku on tulnud Türki Süüriast ning asüüliseaduse kiideti heaks ÜRO pagulaste ülematniku poolt, kus kiideti seda, et Türgi on omalt poolt aidanud kaasa humanitaarväärtuste kaitsmisele. aga paraku nendest teemadest me ajakirjanduses ei kuule mis puudutab majanduslikku seisukohta, siis meil on väga suuri võimalusi Türgi digitaalmajandust silmas pidades. riigis on viiskümmend miljonit äh, internetikasutajat ning kakskümmend kolm miljonit Facebooki kasutajat ja see on maailmas seitsmendal äh, kohal niimoodi oleks võimalik kasutada paremini e-kaubanduse võimalusi, samuti on ka taristute arengus väga suuri edusamme, me peaksime ka neid võimalusi paremini uurima, kui me tahame oma strateegilist partnerlust Türgiga edasi arendada. mingem üheskoos edasi ja keskendugem positiivsele, majanduskasv ja tugevad kahepoolsed suhted Dublinist Ankarani on katalüsaator, millega heaolu suurendada meie kõigi jaoks, aitäh! So... aitäh ja härra Castaldo ning äh, siis ma panen küsijate nimekirja äh, kinni, sest äh, on ka teisi teemasid. nii et palun ärge ka oma kahepoolseid arutelusid siin pidage. Have an opportunity to sort it out, Mr Castaldo. Teil on võimalus äh, neid teemasid kahepoolselt lahendada, härra Castaldo, palun. tahan esitada küsimuse kolleegidele, mis puudutab energiapoliitikat, ma tahaksin rohkemat teada saada Türgi äh, streami, Turkish streami küsimus, mis pidi asendama siis selle South Streami ja sinna taheti kombineerida ka mõningaid Nabucco elemente, mis oli veel üks projekt, mis, mida on arutatud paar aastat tagasi nagu te teate, siis see debatt äh, pandi äh, siis lauale meie läbirääkimistel, tahaksin teada, millised olid nende reaktsioonid ja seisukohad, võttes arvesse sellise projekti tähtsust. ja kui ma ei eksi, siis äh, peaks see siis minema ka Kreekast, Makedooniast, Serbiast läbi. ja ma tahaksin täpsemalt teada, kuidas te seda aspekti kommenteerite. okei okay., <clears throat> so jah, ma palun, et te vastaks nendele küsimustele, kas siis teie või Kati teeksite seda? So, Mrs Piri, jah yeah.? proua Piri. jah, loomulikult äh, olen ma valmis kahepoolselt kohtuma ja rääkima teile veidi rohkem nendest äh, kõnelustest, mis meil olid, mis puudutab ajakirjanikke, mille kohta te küsisite, siis ähm, rohkem on ajakirjanikud iseennast tsenseerinud, kui nad on mingitest asjadest kirjutanud. Äh, ja üks teemasid, mida veel tõstatati, et kui tegemist on solvangutega, me kuulsime mõningatest juhtumitest Türgis, kus valitsuse esindajaid on sotsiaalmeediakanalites äh, solvatud ja valitsus on sellele reageerinud, siis meie ütlesime, et meie poliitikutena saame solvanguid peaaegu iga päev, see on midagi, mis meie töö juurde kuulub ja mis äh, kuulub kahjuks ka vaba demokraatia juurde, vahel äh, võivad inimesed äh, öelda ebameeldivaid asju ja võivad seda teha, kuni see ei ole karistatav. mis puudutab julgeolekupaketti, siis me tõstatasime selle teema. üks vastuseid, mida me Türgi valitsuselt alati kuulsime, on, et me väga tähelepanelikult analüüsisime neid sätteid ja ei ole mitte ühtegi äh, sätet, mis ei esineks ka Euroopa riikide vastavates äh, õigusaktides. meie tõstatasime seda teemat ka äh, korduvalt. me mõistame, et Türgi ajalugu, mis hõlmab äh, umbes neljakümmet tuhandet terroristlikes rünnakutes hukkunut, et nende jaoks on see väga oluline teema, aga kui tegemist on sellise suure õigusaktide paketiga, siis oleks kasu sellest, kui näiteks konsulteeritaks Veneetsia komisjoniga, Euroopa Nõukogu Veneetsia komisjoniga või äh, konsulteeritakse Euroopa Komisjoniga, kus, et me saaksime ka äh, oma kogemusti panustada sellesse. härra Castaldo, mis puudutab energeetikat ja Turkish Streami, siis jah, seda arutati erinevate valitsuse esindajatega, ma arvan, et ähm, üks asjadest, mida me unustasime alguses mainida, et oli, et meie külaskäik toimus samal ajal, kui äh, ka härra Šefčovits, äh, komisjoni asepresident Türgis käis, ta oli just selle küsimuses Türgis, et äh, alustada kõrgetasemelist energeetikaalast dialoogi Euroopa Liidu ja Türgi vahel. ja ma arvan, et see ongi kõik, mis mul selle küsimuse kohta praegu öelda on härra Preeda, kas te soovisite ka öelda omalt poolt midagi? väga kiirelt teen kaks äh, asja. seisukohtade erinevus, mida väljendasid Türgi esindajad, oli väga suur, seal ei olnud mingit ühte arvamust. ja ka kriitika, mida väljendati, on tihti palju nüansseeritum kui meie kriitika Türgi aadressil ja meie kõnelustel siis äh, rõhutati seda, et väga tundlikus olukorras, ähm, võttes arvesse neid suhteid, mis meil on Venemaaga ja võttes arvesse ähm, Lähis-Idas toimuvat, äh, siis keegi ütles, et äh, praegu on meil vaja rohkem veelgi rohkem parandada suhteid Türgiga, kui äh, meil oli vaja neid äh, külma sõja ajal. see on siis praegune olukord ning äh, loomulikult oleme valmis andma täiendavat teavet oma külaskäigu kohta. aitäh, ütleb juhataja ma tahaks praegu selle teema käsitlemise lõpetada, sest me oleme juba väga hiljaks jäänud ja ma tahaksin edasi liikuda järgmise päevakorrapunkti juurde, mis on siis ülevaade väliskomisjoni delegatsiooni visiidist Iraaki Arbiili ehm, ja ma palun, et viie minuti jooksul härra Kaan sellest räägiks. aitäh. Ehm, delegatsiooni juhtis äh, kaks inimest, mina ja härra Aguilar ja paljud kolleegid ei saanud osaleda, ehkki olid plaanis, me veetsime kaks päeva Kurdistanis ja selle aja jooksul meil oli võimalus äh, peaaegu kõigi kõrgemate poliitiliste juhtidega kohtuda, paljude vabaühenduste esindajatega kohtuda, ähm, paljusid rühmitusi on kriis väga tugevalt äh, tabanud ning meil õnnestus ka põgenikelaagris käia, ma räägin väga lühidalt oluliseks teemaks oli siis äh, ISISe vastane võitlus äh, ning ähm, sideme, äh, suhted Erbili ja Bagdadi vahel, inimõiguste olukord ning laiem piirkondlik kontekst. esimene teema, mis puudutab ISISe vastast võitlust, selge on see, et rahvusvahelise koalitsiooni sekkumine ja peshmergade toetus ja muude võitlejate toetus on äh, ISISele toonud äh, paljusid ka-, äh, kaotusi, nad ei ole enam pealetungil, aga hoolimata sellest on ISIS levik ainult pidurdunud ja nad ei ole hävi-, lüüa saanud. ning paljud ISISe endi-, juhid on kõrgetase-, tasemelised kindralid Baathi parteist ja ja pärast äh, Iraagi äh, sõda siis kaot-, olid nad kaotanud tööd, nad, neil ei olnud mingit äh, positsiooni. Maliki valitsus diskrimineeris sunniite ja ISISel on endiselt väga palju relvi ja lah-, laskemoona äh, Nad said äh, Maliki valitsuse, äh, nende kätte langesid mõningad Maliki valitsuse relvad ning nad saavad venelastelt relvi ka äh, Süüria kaudu Assaadi armee relvi on nad enda kätte saanud. ning kohtusime ka Peshmergade esindajatega, nad küsisid meelt, et, et neil oleks vaja rohkem relvi ja laskemoona ja et vaja oleks korralikku ju, komandostruktuuri peshmergadel ning vaja oleks ka abi äh, haavatud äh, sõdurite raviks, äh, kuna Iraagi Kurdistanis vastavaid võimalusi ei ole ja räägiti ka Mosulist ja kes peaks seda juhtima, aga probleemiks on see, et peshmergad ei soovi sealt ka lahkuda, et šiiad võivad neid pidada ka okupat-, okupantidest, okupantideks ning äh, oluline on oluline on noh, et me eh, lõpetaks eh, ära mõtlemise, et võimalik on ISISe probleemi lahendada sõjaliselt ja, ja paljud probleemid on, tulenevad juba Maliki valitsusest ning vaja oleks eh, kaasata kõiki osapooli ning rahvusvahelisel koalitsioonil on vaja ka Ähm, piirata ISISe rahastamist, neid rahavooge, mis Iiriseni jõuavad. ehkki on mõningaid arenguid olnud, on endiselt äh, probleeme äh, kurdi nafta ja naftatulude jagamisega. tundus, et äh, selles küsimuses saavutatakse teatav üksteise mõõtmine ning üksteist protsenti pidi, tuludest pidi minema piirkondliku valitsuse jaoks ja peshmergade jaoks, aga hoolimata kokkuleppest tundub, et viimase kolme kuu jooksul ei ole rahaülekandeid tehtud ning see on tekitanud väga palju probleeme valitsuse jaoks Bagdaadis ning Iraagi keskvalitsus on öelnud, et neil on likviidsusprobleemid ja et et äh, nad ei ole saanud äh, kokku lepitud naftakogust, aga vastaspool väidab, et äh, et tegemist oli aastase kogusega ja et kogused peaksid tulema ka mujalt, nii et seal on väga suur sum-, surve neile, ametnikud ei saa palka, isegi peshmergad ei ole viimase kolme kuu jooksul palka saanud ja probleemiks on see, et Bagdaadi valitsus ei ole saanud raha ja sellega seoses on väga palju probleeme ka äh, pagulastega ning väga kiiresti räägiks ka pagul-, äh, humanitaarolukorrast. me kohtusime mm, vabaühenduste esindajatega, ühelt poolt on selge ja nad kõik ütlesid, et äh, Nad kiitsid kurdi valitsust, et äh, neil on vaba, võimalus vabalt liikuda ja ka tööd, äh, ka töötada, et hoolimata kõigist raskustest, mis piirkondlikul valitsusel on, on äh, pagulased siiski väga suureks koormaks, kuna neid on väga palju ja vaja on neile täiendavat abi anda ja ja ja isegi hullem probleem kui salve probleem on, hullemad probleemid on suvel, sellepärast et temperatuurid tõusevad viiekümne kraadini. nii et vaja on tagada rahastamine ja vaja on täiendavaid kõnelusi Iraagi ja šiitide äh, valitsusega, äh, äh, kurtide ja šiitide vahel. <clears throat> Mr Castaldo for two minutes, please. aitäh ja kaheks minutiks sõna, härra Castaldo. aitäh, härra esimees. ma tahaksin tänada kolleeg Kanni selle väga põhjaliku ettekande eest antud teemal ja nüüd mul on paar küsimust ma olen temaga täiesti nõus selles, et selleks, et Daeshiga, ISISega võidelda, on sõjaline sekkumine üsna piiratud, me peame kolmesaja kuuekümne kraadi ulatuses äh, käsitlema ka selliseid kultuurilisi küsimusi ja sotsiaalmajanduslikke probleeme, selleks, et ISISega võidelda ja selleks, et nad ei saaks ka välisvõitlejaid lääneriikidest värvata ja millised on nüüd Daeshi ja Pärsia lahe äh, riikides seosed ja suhted võib-olla eraisikud, siis mitte valitsuse tasandilt, aga eraisikud äh, rahastavad äh, islamiriiki teatud kanalite kaudu ja kas teil on mingeid uudiseid ka nafta ebaseadusliku kaubanduse osas, paar kuud tagasi oli kahtlus, et ka Euroopa Liidu ettevõtted on sellesse seatud, segatud ja tahaksime täpsemalt teada infot selle kohta ja tahaksin toetada ka seda, mis puudutab põgenikele raha andmist ning äh, Iraagi Kurdistan ei saa kindlasti üksinda rahvastiku kasvuga hakkama saada, aitäh. Thank you, Mr Khan. Less than two minutes because I will take one minute here. aitäh, vähem kui kahe minuti jooksul, palun vastake. ma olen mõningate väidetega nõus, millest kolleeg rääkis, aga ma tuleksin tagasi Türgi teema juurde. meil oli arutelusid erinevate osapooltega ja üldiselt nad kõik arvasid, et Türgi võiks rohkem ära teha ja mõned arvasid, et Türgi valitsus on rohkem huvitatud Assadi võimust võimult eemaldamisest kui ISISe probleemi lahendamisest. ISIS-t nähakse, kui ähm, nende teemade, nendes teemades läbikukkumise tulemust. ma ei usu, et äh, valitsus ähm, tagab sellise rahastamise. Mr Tanok, two minutes. Well, very briefly uh, and speaking hästi lühidalt räägin jälle isiklikust seisukohast pigem kui oma fraktsiooni nimel. mina nimel olen Kurdistani sõprade kogu esimees, tegemist on siis parlamendiülese koguga ja delegatsiooniga ja ma mõtlesin, et kas härra Kaan, teie tõstatasite või kas üleüldse räägiti seda küsimust, et äh, Aadži on olnud siin äh, ähm, õitsengu mudeliks ja demokraatia mudeliks, äh, eriti kui me mõtleme usuliste vähemuste peale, kristlaste jehiitide peale sealses piirkonnas, et kas te olete tõstetanud need küsimused ja kas te rääkisite ka sellest referendumist, mis on kavas teha äh, võimaliku iseseisvumise kohta, te võib-olla ajaloost teate, et äh, Briti võim pakkus pakkus välja võimaluse kurdi riik luua pärast eh, esimest maailmasõda, aga toona sellest võimalusest ei haaratud kinni ja sellest ajast saati on sellest räägitud. jah, tegemist on keerulise olukorraga ja me võib-olla eelistame tõesti, et Iraagi jääks, Iraak jääks ühtseks riigiks, võib-olla föderaalriigiks. kui me nüüd aga mõtleme raskete suhete peale Bagdaadiga ja ka presidendi avalduse üle, et selles küsimuses toimub äh, referendum, et kas sellest üldse räägiti ja kas te mõtlesite selle peale? aitäh, härra Khan! aitäh! mis puudutab vähemuste küsimust, siis tõstatasin selle küsimuse juba enne, kui sellest rääkisin. paljud nimelt äh, rääkisid sellest, et kurdi valitsus on olnud avatud äh, nendele küsimustele, et jah, et on teatud küsimused, mida ei lubatud tõstatada. aga põhiliselt räägiti tõesti julgeoleku küsimustest, mis puudutavad kõiki erinevaid kogukondi olen täiesti nõus, et tegemist on täiesti märkimisväärse olukorraga. kõik need äh, probleemid, mis neil on olnud keskvalitsuse ja rahastamisega, nii et olen selles suhtes nõus ja mis puudutab referendumit, siis kui seda kavandati, aga praegune olukord on selline, et nad äh, praegu põhiliselt võitlevad ISISe vastu, nad on üritanud küll iseseisvuda tõesti mitmeid kordi, nad on väga palju kannatanud, aga viimastel läbirääkimistel keskvalitsusega tõstatati jälle see küsimus ja nad ütlesid, et nad sooviksid, et asjad toimiksid. aga viimased paar-kolm kuud on näidanud, et olukord on muutunud väga raskeks ja see ei puuduta mitte ainult piirkondlikku valitsemist, vaid äh, selle küsimuse on tõstatanud ka väga paljud äh, vähemuste kogukonnad, et see, kuidas neid koheldakse ja on veel ka teisi küsimusi, mida tõstatati, seda kõike saate te lugeda meie lõppraportist. aitäh! peame edasi liikuma järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on äh, ülevaade Euroopa Liidu ja Serbia parlamentaarse stabiliseerimise assotsieerimiskomitee üheksateistkümnendal ja kahekümnendal märtsil kahe tuhande viieteistkümnendal aastal toimunud kolmanda kohtumise kohta ja kõigepealt saab sõna härra Kukan viieks minutiks. aitäh, härra esimees. nagu te ütlesite, Euroopa Liidu ja Serbia parlamentaarse stabiliseerimise assotsieerimiskomitee kohtumine toimus eelmisel nädalal neljapäeval ja reedel meie delegatsioon oli kõige suurem Euroopa Parlamendi delegatsioon, mis on käinud Serbias. meid oli kokku viisteist ja liikmed olid väga palju huvitatud Serbia riigi arengust. ka eelarve kontrolli komisjoni aseesimees oli delegatsiooni liikmeks, samamoodi nagu ka kontrollikoja liige sest me uurisime ka seda, kuidas liitumiseelse abi äh, vahendeid on Serbias kasutatud. ja me tahtsime näha, kas tõesti on äh, edasi mindud äh, projektidega ja me nägime, et on väga palju bürokraatlikke tõkkeid erinevate programmide rakendamisel. enne kui me Skupština kolleegidega koostööd alustasime, kohtusime peaminister Rutšitši eh, ja ka asepeaministri ja välisministri Tadžitšiga, ka ombudsmani Saša Jankovitšiga, eh, kohtusime ka MTÜ-de esindajatega. Need kohtumised olid väga head, siirad, avatud ja eriti just peaminister Rutšitšiga nägime me, et ähm, oleme, ollakse valmis tõstatama tähtsaid küsimusi, et on olemas selge tahe viia riik Euroopa Liitu. Need olid need küsimused, mis tõesti ka laua peale pandi ja meid suudeti päris hästi veenda. kohtumises ombudsmaniga tulid arutusele teatud raportid selle kohta, et on inimesi, keda on väärkoheldud ja me saime teada, et ombudsman on väga kompetentne, teeb oma tööd hästi ja vastutustundlikult. Kosovo küsimus meile räägiti, et nad on huvitatud dialoogi jätkamisest, nad tõid välja selle, kui vajalik on probleemi, kohtusüsteemi probleemide lahendamine ja ka Kosovo erinevate munitsipaalpiirkondade küsimuste lahendamine. alates eelmise aasta novembrikuust on väga palju tähtsaid küsimusi tõstatatud ja me nüüd loodame tõesti, et ähm, probleemid lahendustele leitakse. Serbia piirkondlikus koostöös mängib väga tähtsat rolli, tegemist on stabiliseeriva teguriga kogu piirkonna jaoks ja sellepärast me oleme veendunud, et serblased soovivad sama teed jätkata ka tulevikus. Kosovo puhul oleksin pidanud veel mainima seda, et täna toimub kahepäevane kohtumine Pristinas, kuhu tulevad välis- ja majandusministrid kokku. tegemist on nii-öelda Balkani maade äh, kuue formaadi kohtumisega ehk et kuus Balkani riiki tulevad kokku ja arutavad küsimusi. ja siiamaani on öeldud, et jah, et äh, dialoog on see, kui avaldatakse survet Serbiale, aga nii see ei ole ja ma arvan, et väga hea on, et nüüd on tuldud mitmepoolselt kokku selleks, et äh, leida nii-öelda tavapärane lahendus probleemidele. ühiste soovituste vastuvõtmine, mis on alati väga piinarikas, oli seekord veelgi piinarikkam ja sellepärast ma mõtlesin äh, et kuidas me peaksime ümber korraldama äh, selle komitee töö, sest äh, meil on kogu aeg äh, ajaline surve. peame neli-viis tundi arutelusid, inimesed on lõpuks lahkunud ja see ei ole minu arvates viis, kuidas me peaksime oma tööd tegema. ja veel üks isiklik märkus, arutelud näitasid, et me peame Serbiaga rohkem rääkima, peame rääkima avatumalt, ausamalt, selleks, et äh, me oleksime ühisel poliitilisel lainel, sest praegusel hetkel me seda ilmselgelt ei ole. tundub, et äh, serblased võtavad täiesti põhjendamatult kõike liiga isiklikult, nad on liiga tundlikud ja me peame neid veenma, et nad on tõesti sõbrad ja et meie oleme nende sõbrad ja et meiega tasub koostööd teha. tegemist oli eduka visiidiga. õppisime uut selle kohta, kuidas serblasi kohelda tulevikus, aga minu jaoks kõige tähtsamaks sõnumiks oli see, et Serbia on õigel teel, on teel Euroopa Liitu, neil on palju probleeme veel ees eriti mis puudutab inimõigusi, meediavabadust väga,, väga-väga delikaatne küsimus sealses ühiskonnas, aga me liigume edasi, me oleme valmis äh, neid aitama ja on täiesti reaalne see, et nad jõuavad soovitud sihtmärke, arvestades ka kogu seda abi, mida antakse. aitäh ja härra McAllister raportöörina, palun. ei, siiski mitte kas meil on veel keegi, kes soovib sõna, proua Lunatšek? Um, just, uh, aitäh äh, kolleeg Kukanile, kes just kohtumise lõpus üritas tõesti ühisavaldust kokku panna. ma tahaksin lisada mõned punktid sellele, mida te juba ütlesite, sest ma olin ka osa delegatsioonist olen täiesti nõus sellega, mida Edward Kukan ütles, et me peame olema avatumad ja siiramad äh, vestlustes serblastega, sest ka mina tundsin, et on väga raske saada hakkama olukorras, kus iga kriitika, igasugune kriitika, nagu see, mis me puudutasime näiteks seda, kuidas on ministrit ministeeriumite suhted ombudsmaniga, et nad tõesti ei olnud valmis seal mitte midagi ühisesse teksti sisse kirjutama. isegi kui tegemist oli parlamentaarse komiteega, oli täiesti ilmselge, et äh, võimul oleva partei liikmed ei tahtnud mitte midagi sisse kirjutada, nii et see, et äh, igasugune kriitika välistatakse demokraatlikus protsessis, ei ole päris see, Eh, kuidas meie seda näeme ja tegelikult on tegemist eh, sealse demokraatia käsitluse probleemiga. ja tahaksin lisada veel ühe küsimuse, mida kuulsime just väga palju inimõiguste, demokraatia ja läbipaistvuse eest võitlevatelt eh, kodanikuühiskonna organisatsioonidelt, et neil on jäänud mulje, mitte just nüüd ka Euroopa Parlamendi poolt, vaid nende institutsioonide poolelt, mis on dialoogis äh, et keskendutakse ainult Kosovole, aga meediavabaduse ja inimõiguste küsimused jäävad kahe silma vahele. jah, parlamendi poolel see nii ei ole, tuleb ka minul tunnistada, aga see oli jällegi üks äh, märkusi, mis mulle hingele jäi. ja viimane küsimus, kuidas on suhted Venemaaga? peaminister Vutšitš, kui ta meenutas meile, et et jah, Putin käis, oktoobrikuus oli rongkäik ja et Vutšitš täiesti avalikult ütles, et Euroopa Liit on prioriteediks. jah, äh, seda tuleb tunnustada, aga mõned äh, parlamendiliikmed ütlesid siiski, et äh, Serbia üheksakümne viie protsendi fossiilkütuste puhul sõltub impordist Venemaalt. nii et see prioriteet liituda Euroopa Liiduga ei tundu meile olevat alati nii tähtis, kui me tahaksime, eriti siis, kui me räägime suhetest Venemaaga. jah, aitäh, ütleb härra esimees. härra Pitsula, kaks minutit. isegi vähem läheb mul aega, siis üks minut, ütleb härra esimees tahaksin lisada veel ühe küsimuse, mis tundub olevat väga tähtis, eriti kui soovitakse hinnata õigesti seda, mis äh, Belgradis toimus kahe päeva jooksul. see Serbia poolelt tuleb peaaegu olematu panus me olime parlamendis, kus me tõesti palehigis üritasime leida ühist sõnastust selleks, et kirjeldada olukorda, selleks, et saaks neid ühiseid juhiseid vastu võtta. ja opositsioon ei olnud üldse valmis panustama. see on praegu Serbia sisepoliitika üheks väga Äh, huvitavaks iseloomujooneks ja lõuna ajal isegi ülejäänud olid mulle valmis tunnistama, et see ei ole väga hea lähenemine, nii et võib-olla tulevikus tuleks hoolitseda selle eest, et opositsiooni esindajad oleksid rohkem kohal, rohkem valmis panustama. nii et mul on väga kahju, et enamus Serbia kolleegidest eh, ei olnud valmis eh, jagama, ma ei ütleks kriitikanooli, vaid eh, teatud hinnanguid, mis puudutasid meedia olukorda, ombudsmani rolli ja ka mõningaid teisi küsimusi, nagu näiteks korruptsioonivastane võitlus. jah, me rääkisime seda, kuidas Serbia on panustanud äh, piirkondlikusse koostööd, aga ma ei usu, et sellest piisab. piirkondlik koostöö on üks asi, aga ähm, tuleb rääkida ka koostööst Euroopa Liiduga ja Euroopa Liidu institutsioonidega, sellepärast et Euroopa Liit on meie ühiseks eesmärgiks ja sellepärast ma soovin, et Serbia kolleegid järgmine kord oleksid koostööaltimad ja avatumad. aitäh! aitäh! hästi härra Plenkovitš. kas meil on aega, et anda talle võimalus rääkida Euronesti täiskogust eelmisel nädalal, see puudutab siis Ukrainat ja viis minutit on teil aega. aitäh, härra Pasku. kuna me anname aru sellest, mis eelmisel nädalal tehti, siis meil on tõesti väga palju poliitilisi tegevusi, millest tasub aru anda ja ma leian, et äh, tuleks rääkida väliskomisjonis ka sellest, et kakskümmend viis Euroopa Parlamendi liiget osul, osalesid Jerevanis Euronesti kohtumisel. tegemist oli mitmepäevase kohtumisega, kus me võtsime vastu kaks kiireloomulist resolutsiooni, üks puudutas äh, Venemaa agressiooni Ukrainas ja rahumeelset lahendamist Äh, konfliktist ja teine puudutas Armeenia genotsiidi, nii et ük-, ja meil oli siin nii poliitilised kui ka sotsiaalsed ja energia ja majanduse küsimused tõstatatud ja me ütlesime jällegi, et äh, Riia tippkohtumise küsimused tuleb kokku leppida järgnevatel nädalatel. me saime Armeenia presidendilt äh, Sarkasjanilt teada, et Aseri kolleegid ei tule Jerevani ja mitteametlikud kontaktid Valgevene opositsiooni ja kodanikuühiskonnaga on meil siiski olemas ja samal ajal oli seal kohal ka volinik Haan. meil oli kaks paralleelset delegatsiooni, proua Fotiga juhtis teist see oli kaheksateistkümnendast kahekümnendani Kiievis, mina olin seal Ukraina delegatsiooni juhina, nii et me tõesti näitasime, et parlament igal rindel üritab edasi minna ja kohtuda kõrgetasemeliste koh-, poliitikutega, kaasa arvatud president Porošenkoga, me rääkisime sellest, kui kaugele on Minski lepingu rakendamisega jõutud, kuidas ukrainlased äh, hindavad praegust detsentraliseerimist, äh, mõeldes selle peale, et vabad valimised tuleb korraldada ka okupeeritud äh, territooriumil ja see, mida Ukraina kohta eelmisel nädalal ka ülemkogul öeldi. jah kohtusime mitmete Ukraina poliitikutega, nägime põgenikke, käisime Maidani väljakul. ma arvan, et on väga tähtis jätkata dialoogi ja see eelarve ja sede komisjoni ühendatud visiidid on väga hea meede, me kohtusime tõesti väga paljude äh, kolleegidega parlamendist ja selliseid kohtumisi tuleks jätkata. aitäh! Läheme edasi. Euroopa Liidu ja Venemaa suhete seis, järgmine raport päevakorras ja siis tuleb meil hääletada ning ilma aega raiskamata ma ei hakka kõike siin ette lugema selle kohta, milline on olukord, vaid palun härra Landsbergisel, Kallil Gabrieliusel sõna võtta ja umbes viie minuti jooksul meile seletada olukorda ja siis saab igaüks võimaluse kaheks minutiks sõna saada, palun. Teil on sõna uh,. jah, aitäh. mulle tundub, et see on üks huvitavamaid raporteid äh, parlamendis praegusel hetkel, võttes arvesse seda huvi, mida kolleegid on üles näidanud äh, siis, kui ma hakkasin seda raportit koostama sellest ajast alates siis. ja kui me nüüd läheneme juunikuu hääletamisele plenaaris, äh, tundub mulle, et see pinge on üsna kõrgel ja nüüd kõigepealt paari sõnaga sellest protsessist, mille ma algatasin siis nüüd on juba viis kuud möödas sellest, kui ma olen selle raporti kallal töötanud ja ma olen kohtunud peaaegu kõikide variraportööridega fraktsioonidest, meil on olnud väga viljakad arutelud, oleme arvamusi vahetanud selles osas, millist vormi peaks eh, see raport võtma. olen ka erinevate institutsioonide esindajatega kohtunud komisjonist, välisteenistusest, vabaühendustega olen kohtunud ning komisjoni arvamus oli ülihuvitav, sest üks asi on, et arvamused va-, erinevad üsna suuresti ja nad erinevad äh, sel-, selles osas, kui te räägite isikuga tema kontoris või siis äh, teise või kolmanda direktoriga, et mis siis Venemaa ja Euroopa Liidu suhetes tegelikult toimub. üks asi, mida tuleks mainida on see, et minu delegatsioon pidi minema Venemaale selleks, et kohtuma mitte, kohtuda mitte ainult Moskva ametnikega, vaid ka vabaühendustega ja inimõiguste organisatsioonidega, aga meile ei antud viisat. ja me ei saanud kohtuda ja nende seisukohti ära kuulata. aga sellele vaatamata oli mul võimalus rääkida härra Puškoviga, kui ta oli Strasbourgis ja ma sain talle tutvustada oma seisukohti ja kuulata ära, mida temal öelda on, aga paraku mitte midagi uut äh, välja ei tulnud, välja arvatud äh, need sõnad, mida me tavaliselt kuuleme Kremli ametnikelt, kuigi mõningaid vihjeid oli et Venemaa on kaasatud Ukraina tegevusse, sündmustesse, kui ma seda küsimust aina edasi, aina mitmeid kordi talle siis esitasin. nüüd on meil variraportööriga teine läbirääkimiste voor tulemus ja teiste parlamendisaadikutega, kes on huvitatud selle, nendest küsimustest, selleks et nad saaksid oma muudatusettepanekuid viimistleda nüüd teksti juurde. kui ma alustasin äh, oma tööd selle raporti koostamisega, siis ma olin kindel, et üks asi, mida tuleks vältida, mida mina peaksin vältima raporti juures, on see, et me järgime seda, mis ajakirjanduses räägitatakse ja ma lubasin kolleegidele, et niimoodi ma edasi lähen. nüüd viis kuud hiljem tundub, et on üsna võimatu niimoodi toimetada ja see ei ole minu süü, peaksin ütlema see on äh, viis, kuidas Euroopa Liit ja parlament toimib. see tähendab seda, et me kõik oleme ajalehtede esikülgede ohvrid ja oleme siis jälgimas seda, mis praegu Ukrainas toimub. olukord praegu on justkui rahunenud, me näeme, et raskerelvastused ja tangid on justkui tagasi tõmmatud, meie tahame, et meil peaks olema äh, mida, mingit konkreetset ettepanekut, kui me tahame, et asjad ei läheks niimoodi edasi, nagu ta enne on tulnud. kui me näeme, et linnad põlevad lommikutes, lennukitest pommitatakse linnasid inimesi, siis me tahame, et tekst peab olema rangem, ma, rangem ja me tahame, et meil pea, oleksid Venemaa suhtes konkreetsed meetmed ja kui me vaatame seda, mis ajalehtedes kirjutatakse, siis on üsna võimatu praegu viieaastast või isegi üheaastast äh, strateegiat välja töötada, kui me ei tea, mis tegelikult toimuma hakkab ja kui mingid muudatused on, siis me järgime neid muudatusi. üritan välja tuua paar aspekti oma raporti juures, mis oleks siis äh, teise nurga alt vaatamine. Euroopa Liidul on ainulaadne võimalus, parlamendil on ainulaadne võimalus äh, arutada seda, mis seal praegu toimub Venemaaga seda oli kaks aastat tagasi, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal oli väga keeruline teha, kahe tuhande kaheksandal aastal pärast Gruusia agressiooni oli see veelgi keerulisem, nüüd aga võime me kõik meil on võimalus ütelda, et usaldus on kadunud, et mõningad punased jooned on ületatud ning praegu on meie poolel võimatu äh, asju edasi ajada, nii nagu see enne on toimunud. teine asi, mida tuleb mainida, et nüüd sõltub Venemaast Äh, usalduse äh, taastamine, siis nimelt me mainis, mainime Minsk ühte ja Minsk kahte aina mitme, mitu, mitu korda, aga ma tahan öelda selgelt välja, et asi ei ole ainult Minskis. Minsk kaks kokkulepe, millest tuleb kinni pidama, on ka Krimmi küsimus, on ka energiasõda, mis oli olemas juba enne Ukri Ukraina kriisi, oli kaubandussõja, sõda, mis oli ka enne Ukraina kriisi puhkemist ja väga palju asju, mis on meie vastastikust koostööd ja usaldust kahandanud ja ohustanud, mida Euroopa ära saab teha ja mida peaks Euroopa õppima sellest kriisist. Euroopal on taas kord ainulaadne võimalus olukorrast välja tulla tugevamana, ühinenuna kui me hääletame plenaaril neid küsimusi, on meil umbes viissada liiget, kes resolutsiooni poolt hääletavad Krimmi küsimuses ning samuti ka Venemaa küsimustes. viimasel plenaaril oli meil Nemtsovi äh, resolutsioon, nii et me oleme ühinenud, nii et mulle tundub, et kahe tuhande kaheksandal aastal või isegi kaks aastat tagasi oleks olnud palju keerulisem selliseid resolutsioone läbi hääletada. Euroopa Liit äh, saab muutuda tugevamaks, vastupidavamaks, tahaksin seda sõna rõhutada vastupidavus, ma tahaksin, et see minu äh, raportis tuleks äh, selgelt välja, siis vastupidavus kaubandussõdade, energiasõdade ja muu vastu. üks äh, olulisi aspekte, mida tuleb rõhutada, on see, et Euroopa Liit jääb alati avatuks, jääb avatuks dialoogile ja diplomaatilistele lahendustele. kui Venemaa oma kogemustest õpib, kui Venemaa õpib äh, usaldust taastama, mille ta on kaotanud. me oleme avatud äh, isikutevahelistele kontaktidele, me oleme, tervitame üliõpilasi, kes tulevad Euroopa Liitu õppima, sest meie oleme avatud ühiskond tahaksin tänada kolleege, kes aitasid mind nende viie kuu kestel, kui ma valmistasin ette seda raportit, te näete seda raportit kindlasti nende ees ning ma olen kontaktis kõigiga, kes tahavad minuga koostööd teha, mida siis, seda rohkem, mida enam me hääletamisel läheneme. aitäh, siin on väga palju kolleege, kes sõna soovisid ja on ka variraportöörid kohal ma paluksin teil rääkida maksimaalselt äh, kaks minutit. ma, ma jälgin seda pinevalt, sest vastasel juhul jääme me ajahätta. sest äh, meil on ka ühine istung äh, pool kuus. nii et meil on vaja veel ka hääletada enne seda ühist sessiooni. palun, härra Preeda, kõigepealt kaheks minutiks sõna. aitäh, härra esimees. kõigepealt ma tahaksin õnnitleda kolleegi Landsbergist, kes on koostanud suurepärase raporti, mis puudutab Euroopa Liidu ja Venemaa praeguseid suhteid. mulle tundub, et see tekst näitab meile väga hästi välja, kuidas on suhted arenenud Venemaaga. ja see näitab ka seda välja, et Euroopa Liidul on seisukoht ka muutunud praegusel hetkel, nii et praegu see seisukoht on selline, et Venemaa ei ole enam meie strateegiline partner ja ta ei saa seda olla kuni hetkeni, kui Venemaa eh, otsustab eh, siis rahvusvahelisi kokkuleppeid ja naabrussuhteid austada. ja ma olen seda juba enne öelnud, meie oleme valmis tegema koostööd Venemaaga, aga päris kindlasti ei, eh, see praegustel tingimustel mitte ja selleks, et jõuda läbirääkimisteni ja ühisele mõistmisele, peab Venemaa tegema väga pika tee ära ja ta peab äh, pidama siis kinni ka oma naabrite suveräänsusest. ning ähm, mina tahaksin tervitada otsust, äh, mis on võetud eelmisel nädalal ülemkogul vastu, et äh, sanktsioone edasi viia jätkata see sanktsioonidega, see on päris kindel, sest me näeme igapäevaselt, et läbirääkimistel saadud kokkulepetest ei peeta kinni ja ma arvan, et me kõik teame, et mm, praegu on väga palju vastuolulisust, mida me näeme Venemaa poolt ning me ei tohiks unustada siinkohal Krimmi küsimust paari päeva pärast on meil üks aasta Krimmi, Krimmi annekteerimisest ja me ei tohiks seda unustada, aitäh. aitäh. proua Jaakonsaari, palun kaks minutit. räägin soome keeles. aitäh ka mina tahaksin õnnitleda härra Landsbergist ähm, selle raporti koostamise eest see tegeleb äh, Venemaa ja Euroopa Liidu suhetega ja vaatab seda küsimust väga loogiliselt ja üsna neutraalselt. kuna selle aluseks on idee, et äh, lõppude lõpuks on pall täielikult äh, Venemaa käes. Euroopa on alati soovinud Venemaad koostöösse kaasata ning Venemaa ei ole viimastel aastatel ähm, näidanud omapoolset soovi välja, meie aga tahame Euroopa Liidus jääda avatuks koostööle võrdsetena ning ähm, Ukraina äh, kriisile saab lahendust äh, ainult võttes arvesse Minski kokkulepet, üks oluline küsimus on see, mida rap-, Euroopa Parlament on mitu korda öelnud, ta on omaalgatusliku raportiga Venemaad hukka mõistnud, sest Venemaa on rahvusvahelist õigust rikkunud äh, korduvalt ja seega on Euroopa Liit äh, võtnud vastu sanktsioone Venemaa suhtes. aga mida kriitilisemaks me muutume seda suurem on killustatuse risk Euroopa Liidus ja me näeme, et meil on vaja Euroopa Liidu seisukohas äh, ühtsust, aga see ühtsus on hakanud mõranema. nii et teinekord ei ole hea olla liiga kriitiline, me ei peaks kordama sama kriitikat äh, aina uuesti ja uuesti. me peame ehitama alused, mis võimaldaksid edasist korralikku koostööd, võib-olla ei saa me praegu alu, aru, kus Venemaa praegusel hetkel on, aga nagu te ise ütlesite, ei ole Euroopa Liidu jaoks võimalik minna samasuguse käitumise juurde, mis meil on enne olnud. aga see raport tegeleb siin väga paljude erinevate teemadega. meil ei ole sellist üleüldist nägemust, siin ei ole inimõigustest midagi ega ka seksuaalvähemuste õigustest ei ole siin mitte midagi mainitud. Neid inimesi kiusatakse taga Venemaal ja ka siinkohal ma tahaksin Venemaa-poolset äh, konkreetset tegevust. aga see kaasamine peaks toimuma reaalsetel alustel. on kahetsusväärne, et meil ei ole praegu rohkem aega, sest äh, see oleks olnud vajalik. proua Fortiga palun kaheks minutiks aitäh. mulle tundub, et äh, siin on tehtud ühised, äh, ühist jõupingutust ja seda kõike tänu härra Landsbergise tööle tahaksin teda tänada selle eest meil on selle tulemusel üks väga huvitav raport, sellest raportiks saab äh, üks kõige olulisem äh, dokument, mis siin parlamendis üldse kunagi koostatud on. sellele vaatamata tundub mulle, et ehkki meil on tahe seda dokumenti äh, hoida universaalsena, nagu kui nii võib öelda, peame me mainima teatud sündmusi, mida me siin igapäevaselt täheldame. sest kui me üritame panna paika, kuidas on muutunud meie suhted Euroopa Liidu ja Venemaa vahel, siis me peame seda tegema. ma tahaksin näha, et selles raportis oleks rohkem elemente, kuidas saaks lahendada Venemaa dünaamikat ja me näeme, et siin on teatud loogika, mismoodi äh, Venemaa liigub, härra Nemtsov äh, suri, ta tapeti sellepärast, et ta tegi koostööd rahvusvahelise kogukonnaga. tema soovis äh, sanktsioone teatud isikute suhtes Venemaal ja niimoodi, see oli siis reageeringuna Krimmi annekteerimisele härra Nemtsovi rolliks oli äh, panna rohkem nimesid musta nimekirja nende isikute äh, osas siis, kes ei olnud enne äh, mustas nimekirjas, seda siis Ameerika poolt. ja neid elemente tuleb arvesse võtta, neid tuleb analüüsida ka siin raportis. meie Ukraina partnerid üritavad samuti olla poliitiliselt korrektsed, nad kasutavad sama loogikat nagu meiegi. Nad ütlevad, et nad tahavad Minski äh, kokkuleppega kooskõlas olla, nad ütlevad, et võib-olla sanktsioone peaks äh, rangemaks muutma. Nad ei räägi ainult sellest, et äh, neid tuleb elus hoida nii et kui te näete seda, mida Venemaa teeb, siis te näete, et ega midagi uut päikese all ei ole, ega siin head uudiseid ei tule ja see peaks siin raportis rohkem välja tulema. pidagem meeles ka seda, et Minsk kaks kokkulepe ei maini Krimmi, ei maini seda, et Venemaa peab Krimmi tagasi andma. Think... Uh, aitäh mulle tundub, et see raport, mida me arutame, on väga hea raport, sest see on üsna notikas ja terav raport. sest äh, Putin ei tea, millal tuleb piir tõmmata ja lõpetada. nägite seda dokumentaalfilmi, kus ta ütles, et on valmis kasutama Krimmi kriisis tuumarelva. ja see, mida ta praegu ütleb Taani osas, et kui Taani töötab selle kilbi välja, siis võivad Taani laevad olla Putini sihtmärgiks. see on vastutustundmatu, mitte ainult keeruline seisukoht. ei saa istuda laua taha härra Putiniga, ütelda, et arutagem asjad läbi. ainukene asi, mida Putin teeb, on see, et ta üritab äh, Minsk kahe lepingut, kokkulepet järgida. ta peab tegema seda, mida ta lubas teha ja kui ta ei tee, siis me peame olema väga otsekohased ja kõik võimalused on praegu avatud. aga me ei ole kindlasti Venemaa vaenlased või venelaste vaenlased, nii et ka siin raportis ja me näeme, kui muudatusettepanekud on samuti esitatud ja kui me oleme seda arutanud ka planeeri-, plenaaril ja selle vastu võtnud, siis me näeme, et peaksime sellele aspektile ka keskenduma, peame töötama koos äh, vabaühendustega, kes tahavad muuta Venemaa demokraatlikumaks, me peame töötama koos üliõpilastega, sest me ei ole Venemaa vaenlased, me peame väga selgesti välja ütlema, et äh, me ei saa asju arutada nii, nagu me enne oleme teinud, kui keegi ähvardab tuumapommiga, see on üle mõistuse Scholz, two minutes. härra Scholz, kaks minutit, palun. aitäh, härra juhataja tahaksin ka tänada raportööri see, tema dokumendi projekti eest, aga ma tahaksin öelda, et minu meelest see on vastuoluline ja ei vasta äh, vajadustele. me peame põhjalikult järele mõtlema, miks äh, kaks, aastal kaks tuhat viisteist ähm, vahetult enne seitsmekümnenda, teise maailmasõja lõpu seitsmekümnendat aastapäeva, mis Saksamaa jaoks tähendas vabastamist, et miks meil selline arutelu on, et see strateegiline partnerlus, mis meil on viimased kümme-viisteist aastat olnud, see on Euroopa Liidu-Vene suhteid äh, iseloomustanud ja me peaksime ütlema, et tegemist peab peaks olema heanaaberlike rahumeelsete suhetega, mis võimaldaksid äh, rahu meie mandril koos Venemaaga, mitte ilma Venemaata, sest ilma Venemaata ei ole olemas rahu Euroopa mandril. ja mida see siis tähendab, äh, kui me siia seda strateegilist äh, positsiooni kaasame, tegemist on globaalsete küsimustega, kolleeg Jaak Ansaari rääkis sellest, ja olulised on ka need vastuolud Vene ühiskonnas, aga Euroopa Liidu ühiskondades, kui on sellised äärmus parempoolsed jõud, kes teevad koostööd Vene jõududega, siis see ei saa ka olla mõistlik, et me peame mõtlema, mis on realistlik ja mis on mõistlik. ja härra Stürmer äh, kirjutab äh, nädalavahetusel äh, ajalehes Die Welt, et lääs on Venemaad kaasanud. ja nüüd tuleks aga vastata põhilisele küsimusele, et kuidas keskpikas perspektiivis peaks välja nägema suhted Venemaaga, mis puudutab relvastuskontrolli ja äh, energeetikat ja, ja ma arvan, et need on olulised küsimused, mida härra Stürmer on esitanud. me peame selgeks tegema selle, et kuidas me saame hakkama globaalsete väljakutsetega koos Venemaaga. ja veel üks märkus, ma tahaksin raportööriga teha äh, head, kindlasti koostööd selleks, et äh, see raport veelgi paremaks muutuks. aitäh, te teate, et probleemiks on see, et võib-olla me mõningates aspektides äh, tõesti teeme vigu, aga me ei, ei äh, me ei ole agressiivsed, me ei ole agressorid, me ei äh, äh hõiva teisi riike. härra Meserich, kaks minutit, palun. aitäh. mul võib-olla ei lähegi kahte minutit vaja, see, ehkki see raport äh, vääriks palju pikemat arutelu ma tahaksin äh, ka alustada sellest, et ma tänan raportööri, et on äh, nii palju tööd teinud, kõik selle info raportisse kirja pannud, raport on tõesti teravasõnaline ja mõningates küsimustes väga avameelne ja see on ebaharilik sellise, selliste raportite puhul, aga on ka mõningaid aspekte, kus ma oleks veidi e-, eriarvamusel ja seetõttu ma ootan väga variraportööride kohtumisi ja järgmisi arutelusid ma olen täiesti nõus äh, raportööriga, et ainus võimalus, kuidas äh, sellest olukorrast väljuda, on äh, kui Euroopa poliitika oleks ühtne ja tugev ja kui seda ühtselt ellu rakendataks ja seda ühtselt planeeritaks. põhjus, miks ma, millega ma nõus ei ole, on aasta kaks tuhat kaheksa sündmused ja et Euroopa Liit niimoodi ei toiminud. praktiliselt kõik liikmesriigid ka ei teinud, äh, ei toiminud nii ka komisjon ja nõukogu mitte. nii et liikmesriigid muutusid oma suhtumist ja kui me tahame seda, selle kordumist vältida, siis meil on vaja tugevamat ühtset välispoliitikat Äh, selles osas olen nõus. ma arvan ka, et raportis peaks olema midagi pikemate mm, äh, eesmärkide kohta seoses Venemaaga. oluline on mainida pikaajalist koostööd ja ma usun, et koostöö Venemaaga on nii võimalik kui vajalik pikas perspektiivis. loomulikult eeltingimuseks on see, et äh, järgitakse rahvusvahelist õigust ning viimane asi, millest tahaks rääkida, on olukord Venemaa piiridel, mitte ainult Ukrainas, vaid ka paljudes muudes äh, piirkondades on kriitiline ja olukord on ohtlik Euroopa Liidu ja terve maailma jaoks, aga tegemist ei ole veel külma sõjaga. meil on võimalus seda keskpikas perspektiivis lahendada, aitäh. aitäh, härra Castaldo, kaks minutit, palun. Okay. härra Castaldo ei ole siin, härra Kelam, kaks minutit, palun. aitäh tahaksin äh, tänada kolleeg Landsbergist, sellepärast et meil on sellist raportit vaja. ja nagu ta meile ütles äh, väga õigesti, äh, oluline ei ole see, et me reageeriks olukordadele praeguses olukorras või ei reageeriks ajalehtede pealkirjadele. raport Äh, hindab meie suhteid ja ei ole suunatud vene rahva vastu, me oleme kõik äh, nõus sellega, et meil ei ole mingit vaenulikkust venelaste kui selliste suhtes, vaid tegemist on Venemaa juhtkonna käitumise probleemiga, mis äh, on Venemaa KGB ja selle agressiivse poliitika kehastuseks. esimene asi, mida me vajame, on julgus Ehm, mind julgustavad need positiivsed reaktsioonid täna. Mm, me ei reageerinud eriti tõsiselt ehm, eelnevalt, kui ehm, rikuti rahvusvahelist õigust, nagu näiteks siis, kui Venemaa Gruusiasse mm, sisse tungis ja sellel olid oma tagajärjed ja nüüd tuleb Venemaa Ukrainas peatada, muidu see agressioon laieneb veelgi ja see puudutab meid kõiki. president Ilves paar päeva tagasi siinsamas Brüsselis esitas küsimuse, kas Euroopa Liidul on olemas varuplaan Venemaa ja Ukraina kohta, kuna me ei ole Ukrainale relvi tarninud ja otsustasime, et, et sanktsioone ei süvendata, vaid pigem neid lahjendatakse. igasugused äh, sellised kõhklused praegustes olukor-, praeguses olukorras, kus ei ole mingeid selgeid signaale Venemaa poolt, äh, tähendaks äh, seda, et et kõik, mida me teeme, tuleks ohvrite arvelt ja ma tahaksin tähelepanu pöörata lõigule kümme, mis on täna väga oluline vastupidav mehhanism selleks, et astuda vastu eh, agressiivsele Venemaa propagandale. aitäh. aitäh, ma ütleks, et põhimõtteliselt on varuplaan alati olemas, deklareerigem, et me oleme võitnud ja mingem koju. ja annaks nüüd sõna härra Maminkisele kaheks minutiks jah, loomulikult äh, kolleeg Landsbergis on äh, valmistanud ette raporti, mida me kõik oleme oodanud, äh, aga ma pean tunnistama, et kontekst on väga ebasobiv. alles eile me võtsime vastu resolutsiooni, alles hiljuti me võtsime vastu resolutsiooni Nemtsovi kohta ja nüüd see tekst, kui ma vaatan seda teksti, siis põhimõtteliselt on tegemist sama tekstiga, samad äh, sõnad, samad laused, need kõik on loomulikult õiged, aga siin ei ole midagi uut. mis on selle raporti eesmärk? kas eesmärgiks on Venemaa mõjutamine? Venemaa, venelased on äh, muutunud immuunseks sellise selle, see jutu vastu. Nad arvavad, et tegemist on ähm, nõrkusega. kas on võimalik veenda kõiki äh, saadikuid, see ei ole võimalik, kas on võimalik veenda tervet komisjoni, ilmselt mitte. kõik raportid, mis me välja töötame, ähm, neil on teatavad, äh, et mida rohkem me neid välja töötame, seda väiksem on nende väärtus. ja praegu on äh, tegemist sellega, et me nagu riskime sellega, et me kirjutame nagu, saadame välja nagu spämm meile ja me kõik teame, mis, kui väärtuslikuks me spämmi peame oma mailbox'is. me peaksime arendama välja äh, inimestevahelisi suhtleid, tegemist peaks olema tõesti sellise inimeste tasandil toimuva diplomaatiaga ja Liisa Jaagonsaari tuli ka ettepanekuga välja, mis on väga õige. on sektoreid, kus me ei saa hakkama ilma Venemaata. näiteks kui me Iraagis käime, käisime ja mida me arutasime paar minutit tagasi, tõesti on samme, mida on võimalik teha ja mida tuleb teha ja mis on Euroopa Liidu jaoks strateegiliselt olulised venelased ei taha kuulda seda, see, et venelased ei taha kuulda, et nad, et neil ei ole õigus, see ei tähenda seda, et meie peaksime lõpetama ütlemise, et neil ei ole õigus. härra Tannok. Uh, aitäh, ma tahan õnnitleda härra Landsbergist ja vabandada ka teie vanaisa eest, kes kümme aastat tagasi juba kogu aeg hoiatas meid Venemaa poolt tuleva ohu eest ja mina olin toona temaga ühes, ka teie fraktsioonis ja ma tegelikult ignoreerisin või eitasin seda probleemi. temal oli õigus ja ma tegin vea, olen nüüd valmis seda tunnistama, nii et äh, kui sa näed nüüd oma vanaisa seda suurt poliitikat, siis ütle talle, et on väga hea, et ta mind hoiatas ja mul on väga hea meel, et teie olete sellega oma raportis välja toonud ja proua Fatiga ka juba ütles, kui palju me seda toetame. ma saan aru, et äh, et teie riik pidi nüüd kohustusliku sõjaväeteenistuse uuesti sisse viima selleks, et äh, võidelda just Venemaa poolt tuleva agressiooni vastu. paremäärmuslased, äh, paremäärmuslikud Euroopa parteid ja isegi äh, Front National Peter, ei läinud Peterburi ja sai aru, et see läheb liiga kaugele, mis toimus praegusel hetkel Peterburis ja meil öeldakse inglise keeles, et, et inimest tunneb tema sõprade järgi ja ma arvan, et kui kuulata nüüd neid süüdistusi Moskvast, et Kiievis on fašistlik süsteem, siis ma kardan, et tegelikult äh, on see pigem äh, Peterburis toimuva peegeldus ja paremusäärmuslik äh, parlame-, par-, paremäärmuslik äh, partei visati küll parlamendist välja, aga tundub, et selle toetajaid on Venemaal ikka veel väga palju. mis puudutab nüüd artiklit kaks, siis mina olen ikka ja jälle öelnud, et suhted Venemaaga ja see, et Äh, rahvusvaheline õigus leiab rikkumist, et selline aeg peab olema lõppenud, aga ma tahaksin teada, mida see kõik tähendab, kas see tähendab seda, et nõukogu lihtsalt hääletab äh, ühehäälselt, kuidas me paneme paika need suhted riigiga, sest me ei ole seda mitte kunagi varem Euroopa Liidu ajaloos teinud, vähemalt minu teada mitte. ja tahaksin veel kord tõstatada need äh, kommentaarid, mida äh, Venemaa suursaadik äh, Taanis ütles, et nad kavatsevad tuumarelvi Äh, kasutada, äh, kui Taani sõjaväelaevad raketikilbiga ühinevad. me elaksime nagu külma sõja aegadel uuesti. aitäh, härra Austrevitšius, palun järgmisena kaks minutit. aitäh. tahan tunnustada Gabrieluse jõupingutusi selle raporti koostamisel ja tõesti, kallid kolleegid, me peaksime endalt küsima, et mida me soovime saada milline toode meil peaks siis nii-öelda olema, milline tekst? tõesti, olukord Venemaal on halvast väga halvaks läinud ja olen nõus eelkõnelejatega, kes rääkisid nendest äh, avaldustest ka, mida Venemaa ametnikud viimastel päevadel on teinud. kuid ärgem unustagem ka Lõuna-Osseetia Venemaa vahelist äh, lepingut, mis tegelikult on ju okupeerimine see õudne äh, neonatside ja fašistide kohtumine ja kahjuks isegi teatud Euroopa riikide esindajad olid seal Peterburis kohal. ja samal ajal seesama riik oli üheksasada päeva natside piiramisrõngas ja nüüd on nad seal uuesti kohapeal. kallid kolleegid, ainus tuumaliige, kes hääletas Krimmi annekteerimise vastu, tema ei tohi enam Venemaale tagasi pöörduda, ta on USA-s põgenikuna. kolleegid, ärgem olge arad, paneme punased jooned paika, ärge oodake, et meil on mingi tegevuskava olemas Venemaaga suhetakse, sellist geeniust ei ole olemas, kes suudaks seda kokku panna Äh, me peaksime vaatama, milline on praegune olukord ja mõtlema, mis Venemaad ees ootab. mulle oleks meeldinud, kui rohkem oleks keskendutud inimõigustele. inimõiguste alane olukord on väga halb ja muutub veelgi halvemaks. Venemaa naaberriigid ei saa otsustada ise oma äh, saatuse üle, Kreml soovib neile ette dikteerida, räägivad ainult Euro-, Euraasia Liidust kui võimalikust äh, variandist ja suur tänu Gabrielusele selle dokumendi koostamise eest ja ma loodan, et me saame seda teksti veel lihvida. härra Castaldo on jõudnud tagasi, nii et nüüd kaks minutit sõna temal. ja siis jätkame kõnelejate nimekirjaga. Eh, aitäh, härra esimees. jah, tõepoolest ma tahtsin esitada paar küsimust äh, raporti, raportöörile, sest ma leian, et äh, see oleks väga hea, kui me teeksime natukene ka kriitikat selle raporti puhul, sest äh, vaatamata sellele, et siin mööndakse seda, et Venemaa on Ukraina kriisis olnud suur osaline, tahaksime küsida, kas me oleme piisavalt teinud selleks, et kehva olukorda ära hoida siin räägiti sõnast vastupidavus, resilient, mis on oluline selle kriisi puhul. E, rääkis energiasõjast e, ja mina tahaksin küsida, kas te olete tõesti kindel, et meie tugevamana, vastupidavana välja tuleme sellest energiasõjast? sest minul on äh, mulje jäänud, et kui meil oleks Euroopas praegu tõeline energiasõda, äh, siis me oleksime juba ette selle ära kaotanud, sest me ei ole piisavalt ära teinud Euroopa Liidus viimasel ajal antud teemal, me ei ole taastuvenergiaga piisavalt tegelenud ega ole ka äh, siis pööranud ka kulutõhususe, me ei ole lahendanud ka kulu, kulutõhusust ähm, ja seal on ka väga palju aspekte, mis on seotud ka Liibüa sõjaga ja mis puudutab avatust dialoogile, ma olen täiesti nõus teiega, et diplomaatiline lahendus ei ole parim lahendus, aga mulle tundub, et see on ainukene võimalik äh, lahendus, mida kasutada ja mina isiklikult tahaksin vältida sellist tooni äh, et Venemaa peab äh, õppetunnist, äh, peab siis kogemustest õppust võtma ja peab õppetunni saama. meie ei peaks lähtuma sellest, et meie anname kellelegi õppetunde, kui meil on sõbrad, siis me ütleme neile otse välja, mida me asjadest arvame, jääme oma põhimõtetele kindlaks, aga me jääme alati avatud dialoogi juurde, mitte vastuolu äh, rõhutama, aitäh. You have two minutes. Thank you very much, Mr aitäh, härra Pašku. kõigepealt äh, suur tänu Gabrielusele selle väga hea raporti koostamise eest, mis räägib ka sellest, mis meil veel ees seisab. ma sain aru, et ainus aspekt, mida siia ei ole sisse kirjutatud, on nii-öelda sügavam analüüs, kuna siin räägitakse Venemaa ja Euroopa Liidu suhetest Äh, majanduslik analüüs, aga ma saan aru, et see on pigem INTA komisjoni pärus, ma olen nõus kolleegide kommentaaridega ja tahan välja tuua ühe küsimuse, mis minu arvates on üks kõige tähtsamaid sõnumeid, mida me soovime välja saata. Euroopa seisukoha ühtsus ja solidaarsus Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, kui me räägime suhetest Venemaaga see raport on hoopis teistsugune kui varasemad raportid Venemaa kohta, mis küll võeti vastu ka täiesti teistsuguses kontekstis. ja nüüd see, mis toimub Ukrainas ja teistes riikides, kus külmutatud konfliktid on äh, uuesti esile tõusnud ja mille jätkumist Venemaa toetab, nii et meie tõesti peaksime selliste poliitikate vastu võitlema. ma arvan, et me peaksime andma endast kõik selleks, et äh, kas otseselt või kaudselt kuidagi pehmeid muutusi Venemaal ja Venemaa ühiskonnas ellu kutsuda. ja me peaksime tõesti andma endast kõik selleks, et Venemaast saaks demokraatlikum ja pluralistlikum ühiskond, kus tõesti hinnatakse neid äh, väärtusi, mille eest meie oleme võidelnud, nii et ootan juba muudatusettepanekuid ja edasist arutelu. aitäh, härra Jurek, palun kaks minutit Dziękuję bardzo. Ja też chciałem pogratulować tego sprawozdania. Aitäh! Ma ühinen äh, tänusõnadega. Ma leian, et see on suurepärane alus tulevasteks äh, aruteludeks. See raport on tõsiselt hea ka sellepärast, et selle on koostanud keegi, kes on pärit äh, Äh, riigist, millel on ühine piir Venemaaga ja ka Kaliningradi eksklaaviga. nii et ma arvan, et seda tuleb ka siin eraldi välja tuua. üks, ühest asjast on aga siin raportis puudu, me teame, et Venemaa ametivõimud on äh, lükanud käima propagandasõja Vene, e, Euroopa Liidu vastu, nad ütlevad, et nad võitlevad fašistide, natside vastu, nad ründavad erinevaid liikmesriike. Venemaa läks isegi nii kaugele, et äh, tegi ettepaneku, et ÜRO-s vastu võetakse resolutsioon äh, Äh, kommunismi äh, vastase mineviku õitsemis äh, ja kiitmise vastu, nii et me tõesti peaksime toetama neid venelasi, kes tahavad teada tõtt, kes tahavad teada, mis sai stalinistlike ja kommunistlike kurja, kuritegude ohvritest. ärgem unustagem üht kui Putin ütleb, et keegi üritab ajalugu ümber kirjutada, siis tema mõtleb selle all seda, et tema tahaks, et äh, Stalin äh, äh,, Stalini maine uuesti puhtaks pestakse. ja see, mis toimus kolmekümnendatel ja neljakümnendatel aastatel, kui rünnati Tšehhoslovakkiat või Ungarit, et see oli kõik väga hea aga samal ajal kommunism eh, viis läbi kuritegusid ka seitsmekümnendatel aastatel ja meil tuleb kommunismi vastu võidelda rahvusvahelisel tasandil. niikaua, kui me seda ei ole teinud, ei ole me saanud sisse viia sellist moraalset korda, kus me saaksime venelastele öelda, mida me täpselt arvame. meil tuleb tõesti välja mõelda, millist süsteemi me soovime seal mõned tahavad ajalugu ümber kirjutada, ütleb härra esimees, mõned tahavad seda öö, äh, ümber korraldada. nüüd härra Pütikofer, kaks minutit. aitäh, härra esimees. kuulus USA president, äh, president Roosevelt ütles, et äh, räägi tasase häälega, aga kanna korraliku piitsa kaasas mina leian, et selle raporti eelnõu autor on langenud äh, sellise arvamuse ohvriks, et äh,, et äh, kui sa ei tea, kui suur on sinu piit, siis kasuta võimalikult karme sõnu. ma ei tea, kas see on väga edukas strateegia ja tahan kritiseerida seda ka sellepärast, et siin on välja toodud artikkel neli selles artiklis räägitakse äh, dialoogist, millel on eeltingimused. mina leian, et dialoog ei ole äh, tagasitõmbumise alternatiiviks, sanktsioonide alternatiiviks, aga kui te leiate, et dialoogi jaoks on vaja eeltingimusi, siis see tegelikult ja et see toob endaga kaasa dialoogi. Itzhak Rabin, kunagine Iisraeli peaminister, ütles, et äh, kujundagem rahudialoog palestiinlastega nii, nagu poleks terrorismi ja võidelgem terrorismi vastu nii, nagu poleks äh, rahudialoogi. see on väga nutikas lähenemine. aga selline eeltingimustega dialoog pole küll nutikas lähenemine ja kui ma loen nüüd järgnevaid lauseid, kus on kirjas, et dialoogi tuleks äh, uuesti alustada ainult siis, kui meil on õnnestunud äh, tagada see, et Krimm antakse tagasi Ukrainale, et see on nii-öelda eeltingimuseks, siis see tegelikult tähendab seda, et äh, ma ei tea, mitmeks aastaks me dialoogi võimalused täiesti välistamine ja kas poliitiliselt on õige äh, olnud see, et me ei tea, kas Venemaa, äh, vabandust, Saksamaad oleks ühendatud, kui me ei oleks rääkinud teise poolega. ma kardan, et äh, niimoodi satume me küll tupikusse ja mina hoiataks sellise lähenemise eest. aitäh, proua Vautras. ja vabandan, sest tegelikult oleks ta pidanud sõna saama enne härra Pidikohverit, ütleb härra esimees. Pole hullu, ütleb proua Vautras Äh, ma räägin äh, flaami keelt, ütleb kõneleja, sest nii on lihtsam. suur tänu raportöörile selle raporti eelnõu eest ja olen nõus kõikide nende kommentaaridega, mida siin on täna juba tehtud. et tegelikult on Euroopa Liidu jaoks väga suureks probleemiks äh, see Venemaa küsimus ja et me peaksime rohkem sellega küsima. jah, kolleegid ütlesid juba, et et me peaksime rohkem rääkima sellest küsimusest ja arvamusi vaheldama, et me oleksime pidanud seda tegema varem. tõesti, minu arvates see raport on siin tõesti väga karmisõnaline, lugesin seda hollandikeelses versioonis ja minu arvates see läheb tõesti mõnes kohas päris kaugemale ja on veel kaks punkti, mida ma tahaksin lisada. see, mida siin eelkõneleja kaitses nii tuliselt, nimelt kommunikatsioon ja dialoogi võimalus. ärgem unustagem, et Venemaa on Euroopa Liidu piiridel äh, ja ta jääb meie piiriks ja meie piiridele ja me tõesti peaksime mõtlema selle peale, et millist tulevikku me tahame. kui ma siin äh, kuulasin seda, mida volinik Mogherini eelmisel kuul Mogherinis ütles, siis ta ütles ühte asja, mille üle olen mit-, tõesti iga päev mõelnud. ta nimelt ütles, et me peame aru saama, et praegusel hetkel kasvab üles uus põlvkond venelasi, kes väga negatiivselt suhtub Euroopasse. ja see põlvkond on tulevased Venemaa juhid, nii et me tõesti peaksime mõtlema ka selle peale, kuidas me suhtume sellesse propagandasse, mida tehakse meie vastu Venemaal. ja teine küsimus, millega peaksime arvestama nimelt äh, see, mis tuleks ka lisada siia, meie majanduslikud ja kaubandussuhted ja see, et äh, kui palju läheb meile maksma see boikott, mille on Venemaa välja kuulutanud Euroopa toodetele, aitäh! You know aitäh, ma arvan, et äh, mõnedel on rohkem naabreid kui teistel, ütleb härra esimees ja praegusel hetkel me ei ole siin praegusel hetkel negatiivselt äh, mõjutamas noori Venemaa äh, kodanikke, vaid otse vastupidi, ükskõik mida me ka ei teeks. nii et ma arvan, et me peaksime seda ka selgelt välja ütlema. härra Kalmer, aitäh! ma ei usu, et siin on äh, mõeldud võimalikele uutele probleemidele, mis meil võib tekkida äh, Ehm, kandidaatriikidega, kus tõesti on väga palju Venemaa-meelsust, me teame, et Putin ei ole võib-olla kõige toredam inimene, aga minu probleemiks on see, et praegusel hetkel Putinil lubatakse auke liiva kaevata ja oma tugevust näidata, me praegusel hetkel teeme täpselt seda, mida Putin soovib, et me teeksime, see on kõige suurem tragöödia. ja mina olen ise Romi päritolu ja Euroopa Liidus eh, föderalism on levinud väga palju praegusel hetkel käivad rahuläbirääkimised väga paljude poliitikute vahel terves Euroopa Liidus ja jällegi me lükkame äh, väga paljud inimesed äärmuslaste kätesse sellega, et me üha rohkem lubame siin laienemist ja integratsiooni, me peaksime mõtlema ka selle peale, et kaitsekulusid peavad katma kõik liikmesriigid ühtemoodi ja äh, härra Juncker ütles, et me peaksime ühise sõjaväe looma, aga mina olen härra Cataldoga nõus, et demokraatlikud lahendused on siin ainsad võimalused, eriti kui me soovime inimestele näidata, et me oleme tugevad, ma saan aru, miks tahetakse seda näidata pärast seda, kui islami fundamentalism on ka pead tõstnud, kahjuks oleme me jõudnud tagasi aastasse nelikümmend ja võib-olla meil on vaja täpselt samasugust lähenemist nagu Putinil ja me teame, et Lähis-Idas on tõesti riike, mis üksteist ei usalda. meil näeme, et tegelikult moodsat liberalismi meil ei ole olemas ma siiski olen valmis oma suveräänsuse kaotama Euroopa Liidule kui mõnele teisele riigile, ütleb härra esimees ja härra Prorgetso, palun järgmisena. aitäh, ma kuulasin siin neid äh, huvitavaid viiteid ajalukku, millega tulid välja mitmed kolleegid, kes leidsid, et nad, äh, kes leidsid, et see on väga oluline äh, teha, et ideoloogilises mõttes ja doktrinaalses mõttes. mina kuulun põlvkonda, kes osales väga aktiivselt äh, võitluses äh, Nõukogude Liidu äh, vabastamisega ning ma kuulusin ühte noorteorganisatsiooni ja meie olime vähesed, kes Euroopa Liidus tõstsid selle vabaduse lipu üles, vaba Müncheni raadio äh, oli kohal, kui meie Punasel väljakul demonstreerisime, kõik teised olid vait, aga nüüd ma näen, et kõik on ühinenud selle vabaduse vaenlase vastu, keda siis nähakse Venemaa ja Putini näol. ja minu arvates on natukene hämmastav see, mida siin räägitakse me räägime Euroopa Liidu huvides, et soovime justkui rahu. meie rahvad tahavad rahu. me tahame näha, kuidas dialoogi kaudu, mis ei tähenda mööndusi, vaid see tähendab jõu seisukohta. ja see tuleb kõik siia raportisse sisse panna. meil peab olema oma rahvaste huvi kandev tegevus. kui Euroopa oli ühe jõuga seotud Nõukogude Liidu mõju all, siis me unustasime ära selle vabaduse. võitleme siin rahu eest ja see näeb välja nagu sõda. härra Landsbergi selleks, et kokku võtta see arutelu aitäh, härra esimees, suur tänu kolleegidele kõikide kommentaaride eest. ma arvan, et meil on äh, võimalus arutelusid jätkata ja nagu paljud ütlesid, tõesti teie mõtted võivad raportisse jõuda, kui see on lõplikult välja töötatud. üks asi, mille juurde tahtsin tagasi tulla, on see, mida väga paljud mainisid, nimelt koostöö alus ja see, kas meil on olemas see koostöö alus mõned ütlesid, et me peaksime jätkama läbirääkimisi või alustama läbirääkimisi ja rääkima, rääkima, rääkima. ma arvan, et me oleme seda juba teinud, ei ole raske rääkida, vähemalt äh, meie jaoks mitte, me teame, kuidas seda teha, me kõik, aga probleemiks on teine pool. kui keegi üt-, küsis, et miks me ei räägi, siis mitte sellepärast, et meie teeksime midagi valesti, et meie huuled on lukus ja ole, me oleme vait. kuidas me oleks mida me oleks rääkinud eelmine aasta, kui MH seitseteist lend alla tulistati, mida me oleks pidanud rääkima siis, kui Debaltseve küla oli separatistide kätte langenud, mida me ütleks siis, kui Mariupol langeks? asi ei ole mitte selles, et mida rääkida, me võime rääkida aga selleks on siiski teatud eeltingimused, mis tuleb täita ja minu arvates on natukene naljakas äh, see, kui öeldakse, et me ei saa eeltingimusteta dialoogi alustada. ma arvan, et tingimused peavad olema paika pandud. Äh, see, et siin lihtsalt inimesi tapetakse, kas mõistlik on siis sellistes tingimustes rääkida? ja mul on lühike avaldus kui Putin jätkab seda hübriidsõda, siis arvatavasti Euroopa Liit on nagu mingi komm tema jaoks, et meil on mingi Vladivostoki Euroopa Liidu vabakaubandusala ja kui Putin jätkab äh, oma tegevust ja Mariupol langeb, siis on ta jällegi päris äh, korralik äh, alus ja sanktsioonid jätkuksid, nii et ma arvan, et on väga raske leida ühist lahendust praegu äh, ja tragöödia võib jätkuda just sellepärast, ma olen teinud ettepaneku, et me peaksime mõtlema selle peale, mis on juhtunud viimase üheksateist aasta jooksul ja et me peame aru saama, et on teatud jooned, mida ei ületata rahvusvahelises õiguses ja väga raske on usaldust uuesti taastada, kui sellised probleemid on olnud aitäh, meenutan kõikidele kolleegidele, et muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on esmaspäev, kolma, kolmekümnendal märtsil, esmaspäeval kell kaheksateist null null ja tahan teile öelda, et parlament paneb uksed kohe kinni. Äh, ja sellepärast me ei saa seda muudatusettepanekute tegemise tähtaega pikendada ja nüüd annan juhtimise üle härra Plenkovitšile Thank you very much, Vice President Pasku uh.... aitäh, härra aseesimees, kallid kolleegid, läheme edasi päevakorra seitsmenda punktiga, milleks on äh, siis Euroopa energiajulgeoleku strateegia, kõigepealt äh, siis hääletame Haafeti äh, raportit komisjoni teatise ja komisjoni nõukogu teatise kohta, mis puudutab energiajulgeoleku strateegiat ITRE komisjon hääletab seda dokumenti aprillis. viiskümmend kaks muudatusettepanekut äh, esitati sellele raportile. tahaksin tänada kõiki kolleege, kes on välja tulnud ettepanekutega, tahaksin tänada ka variraportööre nende äh, konstruktiivsete ettepanekute eest. on väga oluline, et me käsitleksime välise energiajulgeoleku teemat siin äh, komisjonis kuna see on lahutamatu osa Euroopa Liidu välissuhetest on üsna selge, et energiaallikad kasutatakse ära välispoliitika vahendina aina rohkem, see on olnud see väga nähtav äh, viimastel aastatel gaasitarne äh, siis takistuste osa, puhul, kus me nägime, et Euroopa Liit on haavatav selle osas. praegune olukord muutub väga kiiresti ja sellel on väga suur mõju meie igapäevaelule. nüüd tahaksin anda sõna raportöörile sotsiaaldemokraatide esindajale härra Arne Litsile, kes äh, räägib äh, sellest teemast. aitäh, härra juhataja. meil on tegemist olukorraga, et äh, meil äh, varsti algab ühisistung koos kultuurikomisjoniga, seetõttu teen väga lühidalt. olen kõigega nõus ja tahan tänada kõiki osalejaid koostöö eest. Äh, raportööri, variraportöörid olid väga head. Ähm, ajaliselt saime hästi hakkama, kakssada viiskümmend muudatusettepanekut tuli algse äh, raporti eelnõu kohta ja äh, enamustes, enamuste osas suutsime mm, kokkuleppeid sõlmida, kõige olulisem on see, et see aru, selle arutelu rahvusvahelist mõõdet tuleb piisavalt silmas pidada ja viimane arutelu Venemaa teemadel äh, tõi veel kord välja selle, kui oluline on energialiit ja see dokument on meie arvamus, meie komisjoni arvamus Euroopa energiavarustuskindluse strateegia kohta ja loodetavasti anname olulise panuse sellesse. sisuliselt ma ei räägiks, kuna aega on nii vähe, kui kellelgi on veel küsimusi või kui variraportöörid soovivad, siis ma võin seda teha, aga muidu ma sellest ei räägiks, aitäh. Very... aitäh, härra Liets. kas keegi variraportööridest soovib äh, sõna? kui ei soovi, siis teen ettepaneku, et me läheme hääletamise juurde. väga hea. alustame hääletamisega esimene kompromiss üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? Lähme edasi muudatus kuue juurde, sest teised langesid ära, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? kompromiss kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? nüüd lähme edasi. muudatus kakskümmend kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? muudatus kakskümmend kolm kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? muudatus kakskümmend neli, poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? kompromiss number kolm, poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? Lähme edasi muudatus kolmkümmend viis, kes on poolt? vastu? erapooletud? ma paluksin seda kontrollida elektreenil, elektrooniliselt, sest tundub, et see läks napilt. Okay, so we are voting on the amendment thirty five. hääletame muudatusettepanek kolmkümmend viis. hääletamine on alanud, lõppenud kakskümmend kaks poolt, kakskümmend kaheksa vastu, tagasi lükatud. kompromiss number neli, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. Lähme edasi, kompromiss viis, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd lähme edasi muudatusettepanekute juurde, nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus viiskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viiskümmend kaks, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõpetuseks eh, kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ning lõpphääletus kogu arvamuse projekti, teeme seda elektrooniliselt, palun hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud kolmkümmend üheksa poolt, üheksa vastu, kolm erapooletut, õnnitlen härra Litsi. arvamus on vastu võetud. Dear colleagues, we make a short break until five thirty when we nüüd teeme väikese vaheaja kuni poole kuueni, mil meil on ühissessioon kultuurikomisjoniga.